Right, good morning everybody. tere hommikust kõigile, palun võtke istet. ning elage jälle sisse töömeeleollu. suur aitäh. Right, we will. niisiis, niisiis alustame jälle tere tulemast kõigile! tervitan teid enda ning härra Jordi Vila-Joana nimel, kes koos minuga seda koosolekut juhatab ning täna hommikul kuulamegi me kõigepealt ära ühe ettekande, mille esitab Mario Draghi, Finantsstabiilsuse Järelevalve Nõukogu esimees, seejärel kuulame härra Dominic Strauss-Kahni, kes on Rahvusvahelise Valuutafondi direktor ja tema järel kolmandat ettekannet, mille esitab Michel Barnier, kes on Euroopa siseturu ja teenuste eest vastutav volinik. ma olen täiesti kindel, et kedagi nendest härrasmeestest ei ole tarvis eraldi tutvustada. pärast seda, kui nad on esinenud peavame arutelu liikmesriikide parlamendi liikmete ja esindajatega ning kell kaksteist teeme juba lõppjäreldused ja kokkuvõtte. suur aitäh kõigile, kes on täna tulla saanud. nagu eile, nii ka täna me ilmselt peame natuke oma ajapiire nihutama kõige parem oleks see, kui me saaksime veeta võimalikult palju aega koos paneeliliikmetega ning ka parlamendiliikmetega ning seetõttu ma oma sissejuhatuse lõpetan ja annan sõna härra Marja Tragile. suur aitäh, proua e-, esinaine! tegelikult olen ma tõeliselt tänulik, et mind on siia kutsutud ja seda kahel põhjusel. kõigepealt mul on väga suur au viibida Euroopa Parlamendis, kuid teine põhjus on institutsiooniline sest ma arvan, et äh, paremat institutsioonilist võimalust kui see tänane äh, arutada regulatoorset äh, reformi ei olegi. erinevad ähm, viimane sõna öeldakse tegelikult madalamal tasandil, kuid sellest hoolimata olen täna tulnud siia esinema ning minu kõrval istuv ähm, Ähm, Dominic Strauss-Kahn räägib teile hiljem pikemalt, kuid äh, mina ütlen, et ähm, praegune finantskriis on kogu Euroopat muserdanud ja kõik on muutunud nõrgemaks. ning äh, pangandussektoris on äh, küll üsna kõrged standardid ning keskmisest, keskmise suurusega ettevõtetele on loodud väga ranged standardid ning paljud on läinud äh, pankrotti. on äh, paljud pangad siiski hakanud äh, omapoolseid standardeid tõstma ning on hakanud välja tulema ka kapitalikriisist, paljud on seda suutnud viimase kümne kuni kaheteist kuu jooksul. paljude mm, pankade olukorda on uuesti hinnatud Äh, paljude olukord on muutunud paremaks, kuna paremaks on muutunud ka majandusalane olukord. ja see on seotud äh, kriisist väljumise strateegiaga. Euroopas oleme me loonud nüüd äh, pretsedenditu likviidsuse viimase kahe ja poole viimase kahe, kahe poole aasta jooksul, nagu seda on teinud ka kogu ülejäänud maailm, mis on väga hea, sest see on kõige parem viis kriisist välja tulla. kuid nüüd, kus enamik panku on juba toibuma hakanud, peaksime me välja mõtlema sobiva väljumisstrateegia, mis oleks järk-järguline, kuid samas väga kindel. kui on ikka veel panku, kellel on probleeme, siis eh, neid probleeme tuleb lahendada äh, juhtum juhtumi haaval teatud pankade puhul peavad eh, sekkuma ka liikmesriigid, kuid neid panku, kelle puhul seda sekkumist on vaja, on tõesti väga vähe. enne, kui ma jõuan kahe tuhande kümnenda aasta agendani, tahaksin öelda, et eh, me oleme isegi koostöös jõudnud juba väga kaugele ning eh, tänaseks koosolekuks valmistudes ma ka küsisin endalt, miks olen ma siin ja ma arvan, et ähm, ma olen siin kolmel põhjusel, mis on seotud äh, regulatiivse reformiga kõikjal. esiteks ähm, kogu äh, Euroopa, kogu maailm on nii-öelda ühes paadis, sest äh, üle ilmne ähm, finantssüsteem on integreeritud, Euroopas on äh, ühtsed turud teiseks nõndanimetatud G kahekümne harjutus, milles Euroopa Liit on mänginud äh, väga tähtsat rolli. G kakskümmend on seadnud eesmärgid ja tähtajad ning äh, nii on äh, loodud ka Finantsstabiilsuse Järelevalve Nõukogu, mille eesmärk on, ongi järelevalve erinevate liikmesriikide asutuste üle finantsstabiilsuse järelevalve nõukogu on kokku leppinud tööjõu jagamises, erinevates reeglites, järelevalves vastavalt valuutafondi mm, reeglitele. viitan siin sellele, kui palju on viimasel ajal olnud rahvusvahelist dialoogi ja koostööd. kui me sellele koostööle natuke lähemalt mõtleme, siis näeme me kõigepealt ülalt alla äh, süsteemiüleseid äh, uusi korraldusi, mida võib täheldada nii liikmesriigi kui Euroopa tasandil. suurem järelevalve mehhanismid erinevate riskide äh, tuvastamiseks on olemas Euroopa süsteemsete riskide nõukogu, USA sarnane nõukogu, finantsstabiilsuse järelevalve nõukogu erinevad äh, riskide tuvastamise ja hajutamise harjutused ja nii edasi. teine põhjus, millest tahtsin rääkida, on regionaalsed ähm, regionaalsed järelevalveasutused, mille abil eh, kõrvaldada puudusi. veel mõne aasta eest oleks selline regulatiivsus sellises ulatuses olnud eh, täiesti mõeldamatu. kui ma pean rääkima aeglasemalt, siis pean ma rääkima kauem. Eh, kolmas küsimus ongi siis selle regulatiivse parameetri laienemine veel mõne aasta eest oleks olnud täiesti mõeldamatu, et võetakse vastu sellised õigusaktid, mille abil kontrollitakse kaubandust, riskifonde, reitinguagentuure ja nii edasi, kõik see on aga viimase kahe aasta jooksul aset leidnud. neljandaks, meil on olemas piiriülesed riski haldamismehhanismid suurimate finantsinstitutsioonide jaoks ning lõpuks me oleme oluliselt mm, piiranud neid äh, boonustasusid, mida makstakse finantsinstitutsioonides, eriti väärtpaberiturul, väärtpaberitega kauplemise puhul. me ei tohiks alahinnata seda, mis juba on saavutatud. kõik need valdkonnad on keerulised. me oleme uuendanud oma poliitikat, nüüd aga tuleb seda ka rakendada. ja väga tähtis äh, on aru saada, et me soovime alal hoida üleilmset integreeritud turgu, sest ainult siis on võimalik alal hoida stabiilsust ja saavutada majanduskasvu. ma ütlen seda sellepärast, et just praegu on õige aeg seda uut poliitikat rakendada. on tekkinud surve ja selle surve abil soovitakse nii-öelda hajutada seda öö, äh, staatust, milles on juba kokku lepitud ja sellest räägiksin ma nüüd pikemalt. kahe tuhande kümnendal aastal jõuab äh, lõpule Baseli standard. on äh, olemas äh, konkreetne ajakava, Baseli komitee tegeleb selle täitmisega ja praeguses faasis kontrollivad nad pankade arvandmeid, seda, kas võetud kohustusi on võimalik täita Äh, samuti äh, viiakse läbi mõjuhinnang, seda koos Finantsstabiilsuse Järelevalve Nõukogu ja Rahvusvahelise Valuutafondiga, et näha, kas äh, uus määrus aitab kaasa finantskriisi lahendamisele või vastupidi ning lõpuks tuleb rääkida ka pikaajalisest jõustamisest, uued standardid jõustuvad teatavasti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus ning eh, kuna nende standardite hulgas räägitakse ka eh, kapitali kvaliteedist ning kapitali mõiste on uuesti defineeritud, siis on, eh, siis läheb aega, enne kui ehm, selles definitsioonis on üldse võimalik üheselt kokku leppida. seetõttu ma arvan, et on täiesti arusaadav, et et äh, mõned pangad, ehkki mitte võib-olla väga paljud pangad, on reageerinud murelikult ja meie omakorda peaksime seda, sellesse muresse suhtuma tõsiselt, aga samal ajal ei tohiks me lubada praegustel rasketel olukordadel mõjutada neid standardeid või nende usaldusväärsust. me peaksime meeles pidama, kuidas see protsess üldse alguse sai kriisi alguses leppisime me kõik kokku, et me tahaksime, et finantsteenuste alal oleks rohkem äh, kapitali, vähem ebamõistlikke boonustasusid ja rohkem kontrolli. seda kõike oleme me nüüd saavutanud. samas on vaja ka mõistlikku üleminekuaega. et äh, me ei töötaks ise vastu kriisist väljatulekule Need on kõige tähtsamad põhimõtted, mida tuleb alati meeles pidada. veel üks kahe tuhande kümnenda aasta agenda küsimus on süsteemselt ähm, tähtsad finantsinstitutsioonid, mis on nii suured, et neil ei saa lasta põhja minna. ja miks on see probleem nii oluline? on äh, tõesti mitmeid institutsioone, mis on väga suured ja kui nemad pankrotistuks, siis tooks see kaasa kahju kogu süsteemile ja kokkuvõttes maksaksid selle kinni äh, kõik kodanikud. ja teisisõnu nimetataksegi neid äh, institutsioonideks, mis on liiga suured, et läbi kukkuda. ja kuna nende läbikukkumine on kõigile vastuvõetamatu, julgevad nad võtta suuri riske, mida teised võtta ei julgeks ja need riskid on tihti ebamõistlikud, kuid neid võetakse ikkagi teadmisega, et riigid ei lubaks iialgi neil pankrotistuda. sageli on sellistes institutsioonides äh, liiga suured riskid, mida on ka valesti hinnatud ja lõppkokkuvõttes peavadki valitsused sekkuma. sekkumiseks valitsuse poolt on kolm võimalust. kõigepealt vähendada läbikukkumise tõenäosust või piirata võimaliku kahju ulatust. ning äh, FSB, Finantsstabiilsuse Järelevalve Nõukogu peamine mm, tegevusviis on anda rohkem pädevusi erinevatele järelevalvajatele, kes näiteks saaksid lihtsustada institutsioonide struktuure, kohaldada tugevamat järelevalvet, äh, mm, rakendada kapitalimaksu või midagi muud, kuid sellist lahendust, mis sobiks alati, ei ole olemas, sest institutsioonid ja riigid on erinevad. me peaksime siiski meeles pidama, et seda probleemi tuleb lahendada kõikjal. see äh, valdkond, finantsteenuste valdkond on äh, minimaalsete, minimaalse harmoneerituse valdkond mis tähendab seda, et ähm, ühisosa on väike, kuid samas peaksid kõik äh, liikmesriigid siis äh, rohkem pingutama selleks, et äh, lahendada kõik ülejäänud küsimused. meil peab olema ühine aluspõhi ja sellele, sellest peavad siis lähtuma kõik liikmesriigid. seda küsimust arutatakse ka novembris toimuval kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia teemalisel tippkohtumisel teiseks tuleb aru saada, et ükskõik, mismoodi me tegutseme, varem või hiljem tekivad ikkagi tagasilöögid. me tahaksime, et meil, me saaksime endale lubada ka seda, et suured pangad pankrotistuvad või läbi kukuvad. me tahaksime samas seda protsessi siiski natuke kontrollida ja selleks ongi olemas kriisilahendusmehhanismid mille abil juba varases faasis on võimalik tuvastada tõsiseid probleeme, et neid oleks võimalik äh, seejärel hallata. nii oli näiteks Liimani juhtumi puhul ja seejärel äh, nähakse ette üleminekuperiood. FSB teebki seetõttu äh, koostööd kõigi, mm, kõigi erinevate osalistega selleks, et need mehhanismid oleksid paigas muidugi on äh, tähtis ka rahvusvaheline koordineeritus, sest äh, suure institutsiooni põhjaminek äh, toob tavaliselt kaasa kahju erinevates riikides. juhul, kui me ei suuda lahendada koordineerimisprobleeme erinevate jurisdiktsioonide vahel, siis on selge, et ähm, need jurisdiktsioonid ka reageerivad, öeldes, et sina E-, e-, et see pank on liiga suur, see institutsioon on liiga suur, et ta peab muutuma väiksemaks, e, ühe riigi põhiseks. ja riigid ju tavaliselt tegelikult tahavadki, et institutsioonid oleksid sellise suurusega, et neil on võimalik endale lubada läbikukkumist. kuid teisalt tähendaks see seda, et kaovad ühised mängureeglid, kaob üleilmne üleilmne turg, mis tegelikult on integreeritud. kolmandaks, kolmandaks sekkumismehhanismiks on vaadata, mida on juba tehtud, et näha probleemi leviku tõkestamist. me oleme ju näinud, millise dramaatilise kiirusega probleemid levivad. ja ka probleemide lahendamise kiirus võib olla äh, sarnane. selles suhtes äh, võib tõdeda, et peaaegu kõikjal on püütud äh, ODC derivaate tsentraliseerida tegemist on ilmselt ähm,, ilmselt kõige tähtsama äh,, tähtsama mehhanismiga üldse, sest see muudab palju nähtavamaks turu, mis täna äh, üldse nähtav ei ole. me peame otsustama, äh, kuidas oleks võimalik äh, neid tooteid, milleks on siis börsivälise müügi tooted, standardida ja ma arvan, et äh, siinkohal äh, ma võtangi oma kõne kokku. lubage lõpetuseks mul öelda ainult seda, et me elame mm, otsustaval ajajärgul ja me ootame teie toetust rakendamiseks, sest see on väga vajalik ning äh, kahe tuhande kümnes aasta on tõenäoliselt kõige õrnem hetk ajaloos, mil meil on tarvis õppida sellest, mis on seni tehtud ja mil meil on tarvis äh, lihtsalt äh, teoreetilisest kokkuleppest jõuda ka tegudeni, aitäh! Thank you very much um.... suur tänu! Läheme edasi kohe järgmise ähm, ettekande juurde, härra Dominic Strauss-Kahn, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine ma pean äh, ütlema omalt poolt, et mul on väga hea meel osaleda täna sellel äh, väga olulisel Euroopa Parlamendi saadikute kohtumisel. ega mul ei olegi eriti midagi lisada sellele, mida Maarja ütles. Äh, ühelt poolt on see muidugi äh, hea uudis, teisalt aga peate nüüd siis kaks korda ühte ja sedasama juttu justkui kuulama ja üritan siis kõigepealt natukene teisest vaatevinklist võib-olla rääkida praegu majanduse taastamisest ja taastumisest ja siis läheksin edasi äh, prioriteetide juurde, millega peaks siis, äh, millele peaks üles ehitama pikaajalise kasvu rahvusvahelise finantsraamistiku, mis seda kasvu toetaks. nagu kõik aru saavad, on äh, käes murdehetk eelmisel aastal õnnestus meil kindlasti vältida kriisi, mis oleks võinud kujuneda sama rängaks kui kolmekümnendate aastate mm, suur majandussurutis. ja ärge unustage, et oli neid inimesi, kes arvasid ja arvavad ka täna, et olukord ähm, oleks olnud võinud olla märksa halvem äh, kriisi me vältisime, kuid mitte kulusid ja see majandussurutis, millega me olime silmitsi, äh, muidugi tõi tohutuid kulusid kaasa üle terve maailma teisalt on see kriis olnud ka meid äh, nii-öelda taltsutav äh, ja toonud välja meie tõsised äh, nõrkused, nagu ka meie väärtused, aga siiski peaasjalikult need tõsised puudujäägid, mis on meie rahandus- ja finantsinstitutsioonides. nüüd ähm, pärast seda kriisi tundub mulle, et on meil ja ka teil võimalus, kuid samas ka kohustus Äh, kogu oma institutsionaalne ülesehitus äh, üle vaadata, et ta oleks vastupidavam taolistele kriisidele ja minu jaoks on peamine küsimus selles, et kas äh, me praegu kasutame seda ajaloolist võimalust sajaprotsendiliselt ära. ja ma pean teile ütlema ausalt, et ma olen kergelt mures. seda sellepärast, et majanduskasv on jah taaskäivitunud, see on kena kuid samas see, mis selle kriisi juures kõige rohkem välja tuli, oli see, et kõik riigid tahavad koostööd teha, on mõneti see entusiasm on vaibumas. ja kõik valitsused, see on muidugi täiesti arusaadav, kodus ajavad oma poliitilist joont ja nende tahe koostööd teha ei ole kadunud, ma ei, see ei oleks küll õige öelda, kuid äh, pool aastat hiljem ei ole võib-olla enam nii äh, tugev, kui äh, võib-olla aasta tagasi see soov oli. ja täna ma tahaksin siis keskenduda just nimelt rahvusvahelise koostöö olulisusele kestva muutuse saavutamiseks. koostöös saame me tõesti panna aluse tugevamale ja jätkusuutlikumale kasvule. paari sõnaga siis äh, maailma majanduse taastumisest. majandused on taastumas, see on täiesti selge, kõik mõistavad seda, lähevad asjad isegi paremini, kui me arvasime ja kui äh, ja, ja meie prognoos siis äh, IMF-is on et maailmamajandus kasvab neli protsenti, kuid muidugi need kasvumäärad on erinevad erinevates piirkondades on piirkondi, kus äh, kasv on suhteliselt ähm, äh, tagasihoidlik. Euroopa Liidu jaoks äh, on kasvuprognoos kuskil üks protsent, mis ei ole muidugi mitte midagi erilist. kuid kui me keskendume arvudesse natukene rohkem, siis on täiesti selge, et kõige arenenumates majandustes, kuigi see kasv on aeglane, Äh, on siiski otseselt seotud äh, riigi toetustest ja nõudlus erasektoris on väga väike ja see muidugi tähendab seda, et me peame küll äh, riigi toetusest loobumise skeemidele mõtlema, kuid paljude riikide jaoks on selleks praegu veel liiga vara. kontrastina sellele enamust ärkavaid majandusi on juba kiirelt majanduse ülespoole suunanud, kuid minu peamised märkused selle selle taastumise kohta, muidugi taastumine on positiivne, esimese sammuna väga kena, kuid siis me tuleme tagasi selle probleemi juurde, mis, millega me olime silmitsi juba enne kriisi ja need probleemid ei ole ju kuhugi kadunud, need on, neid on see kriis võib-olla küll varjutanud, kuid äh, needsamad küsimused tõusevad jälle ülesse. ja me peame leidma, mis on nende juured ja kui me tahame need probleemid äh, välja juurida, siis tuleb äh, ülemaailmne äh, Äh, nõudlus kuidagi paremini tasakaalustada, see on see niinimetatud ülemaailmne tasakaal, see ei ole muidugi mitte mingisugune uus mõttevälgatus ja palju on sellest juba räägitud enne mind. kuid nüüd äh, pärast kriisi vahetult äh, on G kahekümne liidrid kuulutanud selle peamiseks prioriteediks ja muutus, mis on selle kriisi ilmselt kõige positiivsem külg, tundub olevat see, et äh, kõik äh, justkui mõistavad, äh, kui vajalik on selle globaalse tänase ebatasakaaluga tegelemine. mida see tähendab riikide tasandil? me kõik teame, mis selle taga on. meil on riigid, kus defitsiidid on väga suured, Ameerika Ühendriigid on siin väga hea näide, kuid sinna kuulub ka üsna mitu Euroopa riiki, nemad peavad rohkem säästma, peavad äh, Äh, siis äh, sisetarbimist vähendama ja sõltuma rohkem ekspordist ja samas on äh, selliseid riike, kus jookseb konto ülejääk on väga suur, kõige parem näide on näiteks Hiina, aga Euroopa Liidus Saksamaa ja naftatoot-, naftat tootvad riigid on hea näide ja siin muidugi on asjad siis teistpidi. Äh, sisenõudlus peab tõusma, tarbimine peab tõusma, investeeringud peavad tõusma siis äh, vastavalt äh, riikide olukorrale ja muidugi ei, ei saa vältida ka seda, et mõnedel juhtudel tuleb valuuta vahetuskursse tõsta. ja näiteks sellest on muidugi räägitud väga palju Hiina valuutaga seoses ja praegu on IMF-i seisukoht endiselt see, et Hiina äh, raha on äh, alahinnatud ja äh, ülemaailmse tasakaalu huvides on vaja seda äh, revalveerida sellest tuleb küll jah, abi meile, kuid väga oluline on see, et äh, Hiinas sisetarbimise tõusuga kaasa tulev tasakaal ilmselt nende valuutat ka juba iseenesest ähm, äh, sunnib siis kõrgele hind, kõrgemale hindama. kõige selle aluseks on erinevate riikide poolt pärast kriisi rakendatavad rahanduspoliitikad ja need rahanduspoliitikad peavad olema kuidagi ühtlustatud ja selleks on kõige olulisem koostöö ja jõuangi siit ringiga tagasi algusesse. Te kõik teate, et G kakskümmend on algatanud uue protsessi, nimelt äh, vastastikuse hindamise raamistiku äh, Äh, minu meelest on see suhteliselt hea programm, äh, IMF annab tehnilist abi äh, siis erinevate prognooside jaoks, G kahekümne riigid annavad üle kaheksakümne protsendi mm, maailma SKT-st, isegi rohkem, kui võtame SKT ühise grupina kuid prognoosid on äh, üle terve maailma erinevad äh, pikemas perspektiivis ja tuleb vaadata, kas need prognoosid ka omavahel kuidagi kokku sobivad, täiesti selge on see, et ei. ja seega tuleb kõigepealt tagada jätkusuutlikkus, siis vaadata, mida saaks teha ülemaailmsel tasandil, et selliseid äh, eba, nii-öelda ühtlusi tasand muidu hakkab juhtuma asju, mida me ei suudagi ette prognoosida ja see ongi peamine ajend, mis viib meid kriisideni kuid nüüd äh, luba, lubage mul siis keskenduda tänahommikuse kohtumise peamisele teemale ja paar sõna rahvusvahelisest rahandussüsteemist. see on kindlasti äh, rahvusvahelise äh, finantsraamistiku üks nurgakividest üldiselt tänane süsteem on meid suhteliselt hästi selle kriisi ajal teeninud. USA dollar mängis oma ankru rolli ja ma eeldan, et äh, ka tänane kuulajaskond, nagu ka paljud äh, teised kuulajaskonnad enne kriisi, äh, kui nad oleks kool-, kuulnud selliseid progne-, prognoose, et tekib selline kriis ja et selle tulemusena siis dollar kukub kokku. tegelikult ei. dollar püsis ja mängis oma ankru rolli IMF üritas äh, tõhusalt toetada paljusid oma liikmeid küll, kuid äh, meil on endiselt seesama probleem ees, äh, mis oli enne kriisi ja see on seni, senisest veel teravam. nimelt tohutu reservide mm, paisumine, mis rahvusvahelist valuutasüsteemi teatavalt survestab mida siin teha? mina arvan, et kui äh, riikidele antaks äh, pigem suuremaid äh, turva, turvatagatisi, siis nad ei peaks selliseid suuri reserve endale looma, seega ei oleks see süsteem surve all, nad ei oleks selle surve ees üksinda, ei peaks pöörduma IMF-i poole, mis nagu kõik teavad, on üldse maailmas kõige hullem asi, mis teiega võib juhtuda ja et selle vältimiseks äh, riigid siis ehitavad üles tohutuid reserve. probleem muidugi selles, et äh, kui neid äh, reserve niimoodi koondatakse, siis võetakse ära turgudelt väga palju raha ja on täiesti selge, et on võimatu, et iga riik, igas riigis tekiks ülejääk. ja see viib äh, muidugi suhteliselt kehva olukorrani ja me peame omalt poolt kuidagi aitama selle probleemi lahendada. me oleme IMF-is juba seda tööd alustanud, tuues sisse äh, nii-öelda paindliku krediidiliini, äh, mis on siis eelrahastamise süsteem, lisatingimusi sellele ei tule, Mehhiko äh, kes just uuendas pooleks aastaks uuesti selle vahendi kasutamist Kolumbia ja Poola. kolm suurt riiki on juba seda kasutanud, seda süsteemi. on täiesti selge, et see eh, vahend ei ole veel eh, kivisse raiutud, eh, seda kindlasti tuleb kohandada kuid see reservide paisumine on kindlasti üks nendest küsimustest, mis äh, maailma stabiilsust äh, äh, ohustavad, kõik peavad sellele mõtlema, selle hulgas siis ka teie parlament. nüüd paari sõnaga finantssektorist kuidas ümber kujundada finantssektor selliseks, et ta toetaks majanduskasvu ja ilma, et äh, see tooks äh, majandusele ja maksumaksjale kaasa sellise äh, ränga kriisi nagu, nagu praegune riikide tasandil prioriteedid on väga hästi teada ja ega ma ei oskagi seda paremini öelda, kui ütles Mario, et ähm, regulatiivse raamistiku laienemine, järelevalve suurendamine, järelevalve võib-olla isegi olulisem kui äh, regu-, reguleerimine, sellepärast et seadusandlus võib küll olla superklass, kuid keegi, kui seda keegi ei äh, valva, siis ei ole sellest mitte mingisugust kasu ja selleks peab olema ka ja lisaks peab tooma sisse ka kriisi haldamise mehhanismi, see on äh, selgelt vajalik, seda juba praegu kujundatakse. lisaks sellele finantsinstitutsioonid peaksid ähm, rohkem kapitali säilitama, ka likviidsushaldus, puhverid äh, ja nii edasi ähm, ja Finantsstabiilsuse Nõukogu on sellest juba rääkinud kriisi algusest peale. ja üks asi, tavaliselt kui me räägime finantssektorist, siis mõeldakse selle all peaasjalikult pangandussektorit teinekord ka võib-olla pangavalist tegevust, kuid äh, siiski tehinguid, mis on pangandusele väga lähedal. kuid ärgem unustagem ka seda, et meil on ka tohutu finantssektor äh, kindlustussektori näol kus tingimused on natukene teistsugused, nemad teevad pikaajalisi investeeringuid, on väga kasulikke kindlustusettevõtteid, kus säästud ja investeeringud on natukene paremini tasakaalus ja määrustik nende reguleerimiseks ei ole sugugi samasugune, kui pangandussektori jaoks vaja on. nii et ärgem unustagem, et teatavad erinevused on ka finantsturul endal Ehm, teatav edasiminek on saavutatud, äh, palju samme on juba võetud ja võetamas ja saan siin ainult finantstasakaalu finantsstabiilsusnõukogu toetada, kuid kõik see asi võtab aega ja rahvas on kannatamatu. ärgem unustagem, et kaksteist aastat äh, läks eelmiste reeglite väljakujundamiseks, täna meil seda aega ei ole ja enamus riikides rahvas äh, hakkab juba nihelema ja küsib, et mis te siis olete nagu ette võtnud ja küsimus seisnebki selles, et kas äh, poliitikad üle, poliitikud üle terve maailma siiski on endiselt äh, valmis panustama kiirestele muutustele. Äh, ma räägin siin muidugi valitsusliikmetest, aga ka parlamentääridest, et teil on väga palju ära teha, teie peate suruma selle asja läbi ilmselt ei lähe see nii kiiresti, kui kodanik eeldab, sellepärast et tehnilist ja rasket tööd on väga palju teha, kuid ega see ei tohiks ka venida pikemaks, see töö kui vajalik, sellepärast et muidu rahvas lihtsalt tõuseb üles ja ütleb, et ähm, äh, tekkis kriis, boonuste äh, küsimus on lahendamata ja midagi tuleb teha, kuid selge on see, et seda midagi tuleb teha suhteliselt nobedalt probleem on see, et kui me ülemaailmsel tasandil piisavalt kiiresti ei tegutse, mis siis toimuma hakkab? me näeme seda juba osades riikides, kus äh, riigid hakkavad probleeme lahendama riigi tasandil. ja nende reformid võivad olla hoopis teistsugused, kui äh, ühiselt ette nähtakse ja mis sellega kaasnevad riskid on, need on koordineerimata poliitikad, äh, moonutatud kapitalivoog, Eh, ning ehm, eh, määruste väline arbitraaž ja see on see probleem, millega me oleme täna peaasjalikult silmitsi. teine väljakutse meie jaoks on muidugi, kuidas neid suuri ja väga keerulisi finantsinstitutsioone hallata ja juhtida. Mario sellest rääkis juba detailselt, ma ei keskenduks sellele eriti, kuid ähm, täiesti selge on see, et äh, Äh, just nimelt äh, finantsinstitutsioonide järelevalve küsimus äh, on, on endiselt väga oluline, kuid ärgem unustagem ka ennetavaid meetmeid, näiteks nagu finantsinstitutsioonide mm, suuruse kontrolli all hoidmine. probleem on selles, et selliste mehhanismide ulatus ei ulatu tihti kaugemale kui riigipiirid, tulen ma tagasi selle küsimuse juurde kui kõikides ähm, äh, riikides on selline süsteem, siis üldine süsteem saab olema väga auklik ja pees, baseerub ainult siis jällegi riiklikel lähe, lähenemistel. sellele olen mina otseselt vastu, mina muidugi siin räägin multilateraalse organisatsiooni äh, juhina, te võite öelda, et äh, ta peabki sellist juttu rääkima, kui see ei ole õige kuid eh, minu meelest sellega kaasnevad tõsised riskid, me oleme seda juba näinud paljudes riikides, poliitiline surve, mida valitsus hakkab eh, sellisel juhul kasutama, isegi kui need eh, lahendused võiksid olla head, võivad nad siiski multilateraalsest vaatevinklist vaadates olla kõige hullemad asjad üldse kui kaugele siis see finantssektori reform Euroopas on jõudnud? Äh, suhteliselt hästi ähm, on läinud äh, üle, äh, piiriülese ähm, finantsstabiilsusraamistikuga, lisaks sellele süsteemse riskinõukogu loomine, Euroopa mm, finantsjärelevalve järelevalvajate loomise plaanid, kõik on väga lubavad, kuid ma kutsuksin siin tõesti tungivalt üles nõukogu ja parlamenti nii kiiresti kui võimalik selles osas kokkuleppele jõudma. ärgem unustagem seda, et kui see asi on lahendatud, tuleb endiselt veel tegeleda kriisi haldamise küsimusega, eriti piiriüleste pankade jaoks, millele Mario juba ka tähelepanu viitas sellega ma nüüd lõpetaksin, et minu meelest on meil vaja integreeritud raamistikku kriisi ennetamise, kriisi haldamise jaoks, kriisi lahendamiseks ning deposiitide kaitseks täiesti ilmselge on see, et see kogu tegevus peab olema omavahel lõimitud. see raamistik äh, peaks äh, endas hõlmama ka Euroopa Regulatiivametit, kellel oleks mandaat ja vahendid, äh, kuidas vastu seista siis sellele ohule, et piiriülesed pangad lihtsalt varisevad kokku. Te ütlete võib-olla, et see on väga suur ettevõtmine, jah, tehniliselt küll, kuid see on täiesti teostatav kõige olulisem on siin see, et selleks on vaja väga selget poliitilist öö, äh, öö, äh, juhtimist äh, kindlasti ka Euroopa tasandil, kuid ilmselt veelgi rohkem ülemaailmsel tasandil peab keegi selle juhi rolli võtma ja lühikesed märkused veel. rahvusvaheline Valuutafond, me kindlasti peame oma süsteemse finantssektori riskide järelevalvesüsteemi natukene äh, tõsiselt, vabandust, parandama, kapitalivoog sealhulgas meie finantsinstrumendid peavad olema ka mitmekesisemad ja see, mida ma ütlesin enne selle paindliku krediidiliini osas, äh, me, see peab olema otseselt seotud riiklike reservidega Aasias meil äh, juba on selline algatus, ei ole mingisugust põhjust, miks IMF taoliste regionaalsete algatustega ei võiks liituda. ja teisalt meie kogemus siis Euroopa riikides, kus äh, me teeme koostööd Euroopa Komisjoniga. niisiis, et IMF ei pelga regionaalsete vahenditega liitumist, kuid meie jaoks kõige olulisem on koordineeritus, see puudutas siis rahvusvahelist äh, rahandussüsteemi. ja teiseks, mis tõesti on ka minu viimane märkus finantssektori kohta, ma tahan oma peamist sõnumit siin korrata. ilma rahvusvahelise koostööta ei ole edu võimalik kõigepealt on meil vaja rahvusvahelist koostööd institutsioonide vahel, see praegu minu meelest toimub suhteliselt hästi. teine asi on aga rahvusvaheline koostöö riikide vahel. selle kriisi ajal nägime me seninägematut äh, Äh, koostööd ja mulle tundub, et kümne aasta pärast, kahekümne aasta pärast, kui kirjutatakse ajalooraamatutesse see peatükk meie ajaloos, siis peamine asi, mis seal rasvases kirjas välja tuuakse, on ennenägematu koostöö liikmesriikide vahel, kes samade vahenditega üheaegselt äh, üheaegsed likviidsus haldamissüsteemid sisse toovad, sellist asja me ei ole varem näinud. ja nüüd kuna kriis on äh, mõneti jäetud selja taha, kuigi ei ole sellest veel täiesti eemaldatud, kaasneb sellega üks risk, me nimelt äh, peame teadma, mida, kuidas äh, uue finantssektori iseloom hakkab kokku sobima kõikide teiste algatustega või kaob see lihtsalt õhku Teie võite võib-olla näete seda asja teisiti, kuid mina näen siin väga suurt rolli rahvusparlamentidel, aga muidugi Euroopa Parlamendi parlamentääridel on siin kõige suurem roll kanda. Teie peate vastu seisma sellele väljakutsele, et tuleb jah, osalt ehitada üles uus mehhanism, kuid see peab olema globaalne ja tuleb suruda just nimelt sellele, et seda tehtaks ülemaailmsel tasandil. see on see väljakutse, mis on teie ees ja nagu ma ütlesin, aeg on õige ja sellepärast ma sellele tänasel seminaril ka tähelepanu pöörasin Äh, prioriteet on praegu äh, meeles pidada, et ei ole ei äh, riiklikke lahendusi ega regionaalseid lahendusi ülemaailmsele kriisile, on ainult ülemaailmsed lahendused võimalik, suur tänu. Thank you very much indeed. suur aitäh. nüüd läheme viimase ettekande juurde, selle peab härra volinik Michel Barnier ja enne kui me alustame, lubage meelde tuletada, et kui liikmesriikide parlamentide liikmed soovivad äh, võtta sõna pärast äh, härra Barnieri sõnavõttu, siis tuleks juba praegu anda sõnasoovist märku sekretäriaadi esindajale, kes teie hulgas ringi käib ja üles kirjutab kõigi nimed. Äh, ma kardan, et ilma öö, binoklita ei ole mul võimalik küll siit kõigi nimesid näha ja üles kirjutada, aga nüüd siis annan ma sõna härra volinik Barnierile. Merci, euh, cher Sharon Bowles, madame la president. suur tänu, proua esimees. suur tänu kõikidele paneeldiskussioonis osalejatele, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Parlamendist ja äh, rahvusriikide parlamentidest. ma vabandan kõigepealt, et siia hiljaks jäin ja mul on kahjuks vaja ka väga kiiresti pärast minu ettekannet ära minna. see ei ole mitte puuduva austuse märk, vaid põhjus on selles, et kolmapäeva hommikul on Euroopa Komisjonil kohtumine, kõik volinikud tulevad kohtuma, sain härra Barrosolt loa korraks ära tulla, aga ma pean sellele kohtumisele tagasi pöörduma. sellegipoolest on mul väga hea meel, et mul on võimalik täna anda oma panus sellele arutelule Euroopa Parlamendi saadikute ja Rahvusparlamentide saadikute vahel. ma arvan, et tegemist on väga intelligentse ja kasuliku võimalusega kus me täidame ka Euroopa kus me täidame ka Lissaboni lepingut, sest eks meil tuleb kõigil siiski Euroopa tuleviku nimel tööd teha. tahan eriti vabandada Mario Draghi ja ka Dominic Strauss-Kahni ees, sellepärast et äh, esimest ettekannet ei kuulnud ma üldse, teist ainult poolikud. vabandan veel kord, et jäin hiljaks ja tänan kutse eest. sest tegemist on maa, üle maailma väga tähtsate finantsinstitutsioonide esindajatega, nii et me võime neid nimetada suida tulevaste finantssüsteemide arhitektidest, kes siin laua taga istuvad. milline on siis praegune olukord? me oleme praegusel hetkel kriisist väljumas. kriis oli kõige hullem alates tuhande üheksasaja kahekümne üheksandast aastast. kuid me ei tohiks lootust kaotada, sellepärast et majanduse elavnemise märke on näha. küsimus on äh, selles, kas me oleme pärast majanduskriisi teistsugused nagu enne? jah, kohe kindlasti. me suhtume majanduskasvu teistmoodi, meil on vaja paremat, kvaliteetsemat majanduskasvu tulevikus. see on ka Euroopa strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks üks põhipunkte. meil on vaja ka keskkonnasäästlikumat majanduskasvu ja nii majandus ja meil tuleb mõelda nii majanduskasvu iseloomule kui ka majanduskriisile. meil tuleb äh, hädasti õppida sellest majanduskriisist selleks, et vältida uut kriisi. ma räägin siin Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Komisjon on aru saanud, et võidelda tuleb uue majanduskasvu eest ja sellepärast äh, lähtuvad ka meie ettepanekud äh, eelnimetatud eesmärkidest. Äh, meil, me oleme kohtunud nõukogu raames ministritega, G kahekümne raames ministritega ja oleme kaasanud ka Euroopa Parlamendi ettepanekute tegemisse, sellepärast et me kõik vastutame ja meil kõigil tuleb kriisist õppida. see uus majanduskasv, mida me üheskoos soovime saavutada, ma eeldan, et me kõik soovime seda üheskoos saavutada, on väga tähtis. minu teine märkus ei piisa ainult äh, strateegia väljatöötamisest aastast kaks tuhat kakskümmend. me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas me saaksime parandada siseturgu. kuid sellest kõigest ei ole mitte midagi kasu, kui me ülepeakaela uude finantskriisi toimime, tormame sellepärast et siis kõik varasemad jõupiidluse, jõupingutused on täiesti mõttetud. ehk et meil on vaja üles ehitada uus majanduskord, meil peab olema parem võimalus kontrollida finantsspekulatsioone ja reguleerida finantsturge meil oli päris palju neid, kes uskusid äh, vanasse süsteemi finantsturgudel, kuid nüüd tuleb meil oma vaated üle vaadata. meil on Euroopas ühine vastutus, me oleme väga palju ära teinud G kahekümne raames ning äh, kohe hakkan rääkima ka härra Larosieri raportist finantsstruktuuri kohta meil on vaja süsteem üle vaadata, meil on vaja väga intelligentselt sellele küsimusele läheneda, meil on vaja rangemat äh, lähenemist. see tähendab seda, daamid ja härrad, et meil tuleb teha koordineerimistööd äh, rahvusvahelisel tasandil, meil on vaja üleilmset reguleerimist. üleilmsetel turgudel on vaja ka üleilmset struktuuri sest kui kõik üritavad reguleerimiste osas võimalikult vähe reguleerida, siis äh, lõpetame me jällegi uues kriisis, samal ajal ka ülereguleerimine ei saa olla lahenduseks. tahaksin teile rääkida mõnedest äh, murekohtadest, kus tuleb midagi ette võtta, neid on kokku viis. esiteks järelevalve. järelevalve on väga tähtis meil tuleb tagada finantsinstitutsioonide järelevalve, sest see on meie uue struktuuri üks keskseid punkte. mitte midagi ei toimi, kui me ei suuda finantsinspektsioonide järelevalve reformi läbi viia ja La Rossier raportis on see ka väga selgelt välja toodud meil on põhimõttelised nõudmised, meil tuleb usaldus finantssüsteemide äh, vastu taastada ja kui Madridi ja Dublini süsteemide järgi seda asja era-, erimoodi hinnatakse, siis me ei jõua ka mitte kuhugi. meil on vaja üleilmselt järelevalve tagada ja ei saa olla nii, et on teatud finantsgrupid, kes äh, nii-öelda slikerdavad ennast järelevalve alt välja. kuidas saab seda kõike tagada kui riiklikud järelevalveorganisatsioonid omavahel koostööd ei tee ja oma teadmisi ja kogemusi ei vaheta. meie projekt on realistlik, see ei ole midagi revolutsioonilist. aga selle täideviimiseks on vaja tugevat poliitilist tahet, selle taga peaksid seisma riigipead ja valitsusjuhid, samamoodi ka ministrid meil on vaja seda poliitilist tahet ja meil on vaja ka Euroopa Parlamendi toetust. ja me peame tegutsema kiiresti, sest kui me kukume läbi, oleks see suureks tagasilöögiks Euroopale ja väga halvaks sõnumiks finantsstabiilsuse osas. me oleme seda ka oma partneritele liikmesriikides öelnud ja me oleme neile esitlenud ka seda oma uut finantsstruktuuri kava, mida praegusel hetkel Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendiga välja töötab. nõukogu peab tegema järeleandmisi ja peab äh, tunnistama seda lisandväärtust, mida Euroopa Parlament äh, on teinud ja tahaksin tänada kõiki neid, kes Euroopa Parlamendis selle projekti kallal tööd on teinud. Nende panus on väga tähtis. meil on väga-väga kiire, kui me soovime oma kohustusi täita ja luua uut finantssüsteemi, siis tuleb see sisse viia juba järgmise aasta jaanuaris. siis pankade kapital. meil on pangandussüsteemis vaja rohkem kapitali, paremat kapitali, eriti just riskitehingute osas. G kahekümne raames oleme me tegelikult juba saavutanud selle, et me oleme suurendanud kapitalivoogusid ja vähendanud riskitegureid. Debali komisjon on praegu välja töötamas stabiilsemat süsteemi. on väga tähtis tagada tasakaal. ma ütlesin seda natukene aega tagasi juba Londonis. ütlesin, et meil on vaja nii ajalist tasakaalu, selles osas, mis puudutab tähtaegu, aga ka erinevate meetmete tasakaalu. meil on vaja erinevad äh, elemendid äh, omavahel kooskõlla viia meil tuleb ka äh, mõjusid hinnata ja meil tuleb äh, rääkida veel ka CDR neljast. siis äh, kolmas murepunkt, finantsinstitutsioonide vastutus. ka siin on olnud meil väga palju probleeme. meil on vaja sisemisi süsteeme riskide leidmiseks, aga seda ei ole siiamaani leitud. seepärast on meie jaoks tähtis äh, sisse viia vastutustundlik ettevõtete juhtimine. seda nii finantsinstitutsioonide jaoks, aga ka teiste ettevõtete jaoks. meil on vaja kogemustega vastutustundlikeid juhte, ametnikke. ja kui ma räägin ametnikest, siis ma mõtlen ka naisterahvaid, meil on vaja rohkem naisi ettevõtete juhtkondades meil on vaja ka paremat riskikontrollisüsteemi ja suuremat vastutust äh, aktsionäridele. siis kindlasti tuleb mainida veel ka preemiaid, mis on juba kurikuulsaks saanud. preemiad ei tohi enam olla stiimuliks äh, riskide võtmisel me oleme otsustanud, et meil on vaja rohkem läbipaistvust ja ka rohkem kontrolli. proua esimees, ma loodan, et lõpuks äh, vaadatakse üle pankade direktiiv number kolm ehk CDR kolm. ja ma olen täiesti kindel, et proua Garcia kindlasti loeb seda raportit suure huviga ettevõtted on raskustes. häid äh, tulemusi tuleb tunnustada, aga vigu, äh, vigade tegemise puhul tuleks mõelda tagajärgede peale. siis nüüd viimastel päevadel on palju räägitud äh, direktiivi projektist, mida komisjon esitles juba aasta tagasi ja see puudutab riskifonde ja erakapitalifonde. on näha, et et probleemid on vähemalt äh, poolte finantstehingutega riskikap-, riskikapitalifondide puhul. me oleme umbes aasta tagasi juba esitlenud äh, projekti olukorra lahendamiseks. meil on kolm eesmärki. järelevalvet suurendada süsteemi riskide puhul, rohkem kaitsta investoreid ja meil on vaja ka alternatiivsete investeeringufondide paremat haldamist. Hispaania eesistujamaana otsustas, et selle küsimuse jaoks võetakse rohkem aega, aga mina sooviksin, et seda aega kasutataks mõistlikult selleks, et saavutada head kokkulepet, arvestades komisjoni esialgset ettepanekut ja parlamendi ettepanekuid selle parandamiseks. selleks, et saada järelevalve, mis oleks tõsiselt tõhus. ka siin peavad jälle riigipead ja valitsusjuhid ja finantsministrid väga otsusekindlalt ähm, koostööd tegema selleks, et seda uut struktuuri üles ehitada. ja viimane murekoht. kus meil on vaja juunikuus nüüd reformipakett välja töötada ja tegemist on äh, derivaatidega mul oli USA-s väga huvitav vestlus selle kohta, kuidas derivaatide turge kontrollida. me räägime siin kuuesajast tuhandest miljardist äh, äh dollarist ja kaheksateist protsenti sellest summast pole üldse mitte võimalik kontrollida, mitte mingeid äh, kontrollimehhanisme ei ole vabandust, see summa on kaheksakümmend protsenti siis ja meie eesmärgiks on pöörata see number ümber, ehk et see osa oleks kõigest kakskümmend protsenti. ja see on kohe kindlasti üheks keskseks ettepanekuks komisjoni uues ettepanekus, mille me esitleme juunikuus pärast äh, vastu kaja saamist. ma kindlasti vaatan veel selle dokumendi üle ja kaasan veel erinevaid derivaatide liike. see on üks komisjoni suuremaid ülesandeid, komisjon teeb kõvasti tööd, kuid komisjon ei saa lahendust üksi välja töötada. kordan veel kord, et meil on vaja valitsusjuhtide, riigipeade ja finants, finants, äh, rahandusministrite abi, samamoodi nagu ka Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide abi. ja lõpetuseks tahaksin toetada üleskutset, mida tegi enne IMF-i peadirektor, jah, meil on vaja paremat järelevalvet aga Euroopa Liidul on juba oma süsteem ja see oma süsteem peaks säilima ja me ei tohiks karta edasi liikuda ja olla eeskujuks. ehk me ei tohiks karta teistest ees olla. see on ka poliitiline ülesanne me näeme, kuidas kriis mõjutab eelarvet, maksumaksjaid, majandust, sotsiaalsüsteeme. me ei saa endale järgmist sarnast kriisi lubada. muidugi me ei saa öelda, et rohkem kriise maailmas ei tule. aga me peaksime siiski andma endast kõik, et ennetada tulevasi kriise ennetusmeetmete kallal hakkame me tööd tegema järgmise aasta alguses. aga tahan seda küsimust uuesti siin tõstatada, sellepärast et me peame oma kodanikele rääkima, kui tähtis see töö on. sest kui me seda ei tee, siis on sellel väga halvad tagajärjed nii eelarvele, aga ka poliitilised tagajärjed võivad olla väga õudsed me juba praegu näeme Euroopas protektsionismi märke, suisa natsionalistlikke märke ja ka populism on hakanud levima. uue kriisi esimeseks ohvriks tundub olevat äh, siseminister, siseturg, vabandust ja sellepärast tuleb meil siseturgu paremini valitseda. meil on vaja tõhusamat ja intelligentsemat reguleeringut, suur tänu! Thank you very much. Uh, we... Suur aitäh! Lähme nüüd edasi küsimuste ja märkuste juurde. ja panen kõigile südamele, et nad räägiksid nii lühidalt kui võimalik, sest äh, kui te esitate küsimusi väga pikalt, siis vastusteks lihtsalt ei jäägi aega. ja oma tööd planeerime me selliselt, et ma võtan korraga mitu küsimust erinevatelt liikmesriikide parlamentide liikmetelt ja esindajatelt ja alles siis äh, saab paneel sõna vastusteks, muidu läheb lihtsalt veel kauem aega. ning alustame siis äh, liikmesriikide parlamentidega. härra Ralf Brinkhaus Saksamaalt on esimene. suur tänu, proua esimees. kõigepealt suur tänu nende väga huvitavate ettekannete eest. ma arvan, et äh, need harisid meid kõiki. mul on kolm küsimust. esiteks, me näeme, kui tähtsad on need riskinõukogud. kuidas meil on võimalik need riskinõukogud ka liikmesriikidest sisse viia, kuidas me saaksime nad äh, kaasata riiklike finantsinstitutsioonide järelevalve nõukogude töösse. teine küsimus on härra Strauss-Kahnile. Te rääkisite väga hästi meie soovidest kiirete lahenduste järele ja te ütlesite, et samal ajal tuleb meil leida ka rahvusvahelised lahendused. ma arvan, et me kõik oleme väga positiivsed ja optimistlikud ja härra Barnier on kindlasti minuga nõus selles osas, et meil on võimalik Euroopa tasandil lahendus leida. kuid see ei tähenda, et me saame kaasata sellesse lahendusse ka USA, sest USA kaasamise puhul on meil kindlasti jälle probleeme finantsarbitraažiga ja see tähendab seda, et finantsinstitutsioonid Londonis, Pariisis ja ka Saksamaal saavad kahjustatud. nii et eh, kuidas te kavatsete USA-d siiski kuidagi äh, kaasata, ma isegi ei looda, et meil oleks võimalik Aasia finantsinstitutsioonid kaasata. ja kolmas küsimus, härra Strauss-Kahn, kui ma teist õigesti aru sain, siis te viitasite sellele, et äh, IMF-i rollil teie arvates peaks olema ka riskijärelevalve. kas te arvate, et IMF peab siis olema tulevikus rahvusvaheline riskinõukogu? I think the first... korrake palun esimest osa. esimene osa küsimusest oli, et me kõik teame, et riskinõukogude tähtsus on väga tähtis ja kuidas meil õnnestub äh, praegused kogemused riskinõukogude tööst riiklike järelevalveinstitutsioonide ja finantsinstitutsioonide töösse kaasata, ehk et kuidas me saame seda kõike ka siis riiklikul tasandil sisse viia? suur aitäh! Liisa Ferreira on järgmine. Um, suur aitäh! ma kõnelen Euroopa Parlamendi raportöörina, tegelen ähm, piiriülese kriisihaldusega ning äh, ma leidsin, et kõik ettekanded olid väga huvitavad ma tahaksin teie käest küsida, mida arvate järgmisest neljast asjast? esimene. mida te arvate, eriti teie, härra Draghi ja teie, härra Strauss-Kahn, Euroopa ähm, sekkumisfondist, äh, mille abil aidatakse Euroopa pankasid, kes on sattunud hätta. kes peaks seda fondi rahastama, kas tööstus ise? või siiski maksumaksja, kes äh, praegu peab ähm, need kulud tasuma? me ei peaks ju püüdma lahendada kõikide pankade probleemi, aga ma pean silmas sellist eutanaasia stsenaariumi. kuidas te näete või millist seost te näete nende ähm, erinevate ametiasutuste ja selle fondi vahel? teiseks, mõistliku aja jooksul ei ole õnnestunud harmoneerida õiguslikke raamistikke äh, ning kohtumenetlusi erinevates liikmesriikides. seega, kui panga suhtes võetakse mingeid ennetavaid meetmeid ja on olemas vajalikud sekkumismehhanismid, siis võivad tekkida siiski konfliktid erinevate õigussüsteemide vahel, kuhu kuuluvad erinevad ähm, osanikud. ja just see faktor võib viia kriisi levimiseni kui on suured süsteemse mõjuga pangad ja on niivõrd erinevad õigussüsteemid, siis mida teha? kolmandaks, koordineeritus Euroopa Liidu ja USA vahel. kahtlemata on püütud neid süsteeme ühtlustada, kuid ikkagi süüdistatakse meid selles, et me edendame erinevaid regulatiivseid süsteeme kahel pool Atlandi ookeani ning väidetakse, et see võib viia arbitraažini ja konkurentsi kadumiseni, sest pankadele avaldatakse nii palju survet. mida me võiksime siit oodata? ja neljandaks, äh, valuutakursid, eriti Euroop- äh,, euro ja dollari omavaheline kurss, äh, mis tõenäoliselt sellega juhtub, aitäh! Thank you uh,, next is um... aitäh! härra Kintes, ma olen Austriast Äh, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu kolme ettekande eest, need olid suurepärased ja ma arvan, et me tõesti sõim-, saime sellest palju õppida. ma olen väga tänulik, et Basel kolme osas räägiti ka muredest. ma arvan, et meil tuleb otsustada, mida me tegelikult pankadelt tahame. me tahame ühelt poolt, et nad tagaksid rohkem laene, me tahame, et nad äh, kriisi ennetamiseks rohkem kapitalisüsteemi pumpaksid ja, aga samas soovitakse pankadel panna ka erimaksusid peale. ja mina jagan härra Strauss-Kahni muret, et kui me teeme väga väikeseid edusamme kiiresti, siis äh, meetmed, mis vastu võetakse, on koordineerimata. nii et isegi, kui see on raske ja kui meil oleks juba finantstehingute maks äh, et ei peaks me sisse viima pankade maksu. ma tahaksingi nüüd teada, mida te arvate nendest arengutest, ka minu riik kuulub sinna hulka, kus soovitakse pankadele sisse viia erimaksud, sellepärast et üleilmsel tasandil pole siin midagi ära tehtud. aitäh uh,! uh suur aitäh! veel üks küsimus ja siis uh, tagasi vastuse juurde kuna kõik on rääkinud emakeelt, räägiksin ka mina emakeelt, ütleb härra Pullmann. mul on üks küsimus ja see küsimus on sarnane murega, mida mainis juba minu saksa kolleeg. nimelt, me praegusel hetkel soovime vastu võtta uut seadusandlust, mis oleks ambitsioonikas ja mis kehtiks nii Euroopa Liidu kui ka USA koht, jaoks ma olen härra Barnier'ga nõus, kui ta räägib kriisi mõõtmetest, siis tegelikult on küsimus selles, kas see kriis lubab meil üldse poliitilisi otsuseid majanduspoliitikas teha? äkki me peaksime hoopis alla andma, see on üks põhimõtteline küsimus. kas me usume veel demokraatliku valitsemise võimalusse? jah, mina usun, aga siis tuleb meil leida väga jõulisi vastuseid nii Euroopas kui USA-s ja nüüd koos kolleegidega USA parlamendi erinevatest kodadest oleme me kuulnud, et jah, neil on reguleeringud derivaatide, riskifondide kohta, nad leiavad ka vastuseid üldse küsimuse kohta, mis edasi saab aga samas öeldakse, et neil ei too, nad peavad hoolitsema selle eest, et oleksid USA-l alati konkurentsieelised Euroopa ees. meil aga öeldakse siin Euroopas, et me ei tohi konkurentsieeliseid endale leida Euroopas ja sellepärast oleme me praegusel hetkel loonud väga suure asümmeetria. me ei kasuta häid lahendusi sellepärast, et me oleme sattunud allakäiguspiraali. ja nüüd ma küsin teie käest, kui võtmetegija käest ühes rahvusvahelises finantsinstitutsioonis, aga te teate ka väga hästi, milline on tegelik olukord, sellepärast küsin teilt, mida me saaksime üheskoos teha selleks, et need lahendused, mis meil tuleb leida, oleksid demokraatlikud võimalused äh, Euroopa Liidu ja USA turgude reguleerimiseks niimoodi, et demokraatlikel turgudel oleks ka tulevikus mingi ellujäämisvõimalus um,? härra Draghi, kas soovite vastata esimesena? aitäh! lubage kõigepealt rääkida esimesest küsimusest ma arvan, et äh, selle küsimuse võiks ka ümber sõnastada. milline on äh, riskinõukogu tajutav kasu? eeldatakse, et see nõukogu annab välja soovitusi. eeldatakse, et mõni neist soovitustest võiks olla avalik. ja eeldatakse, et riskide, riskinõukogu äh, on koht, mis avaldab survet ja kus äh, teised ametikaaslased tegelevad järelevalvega. ja lubage mul ka öelda, miks minu arvates ähm, on tegemist väga tõhusa nõukoguga, isegi kui selle töö võtab aega. ma võin rääkida oma kogemustest FSB-s. FSB kujundab reegleid, nagu ütlesin juba enne avaldab teatud survet ähm, vastavate ametkondade töötajatele, kuid äh, enamasti tegeleb järelevalvega ikkagi Rahvusvaheline Valuutafond ja survet avaldavad liikmesriigid ise. miks siis on FSB nii edukas? sellepärast, kuidas ta on üles ehitatud. riskinõukogus on enam-vähem samasugune ülesehitus nagu FSB-s, küll mitte täpselt. ja see tähendab seda, et sinna kuuluvad inimesed, kes arutavad reegleid, kuid enamik neist vastutavad nende reeglite mm, rakendamise eest ja just sellepärast, et meil on ja ka neil on kaks rolli, reeglite tegemine ja reeglite täitmine ongi see nõukogu nii tugev. ja seetõttu olen ma ka väga kindel, et äh, riskide nõukogu hakkab töötama palju tõhusamalt äh, kui see, mida täna üldse nõutakse mis puudutab koordineeritust USA-ga, mm, siis siin võiks öelda ühte konkreetset asja ja ühte üldist asja üldise märkusena leian ma, et meil ei ole liiga palju vaja rõhutada seda, et puudub potentsiaal või puudub koordineeritus. ja selleks on kaks põhjust. kõigepealt mõned ettepanekud, mida me oleme viimaste kuude jooksul ammutanud debatist USA-ga, need mõtted on olnud juba arutlusel FSB-s. kui ma ütlesin, et meil ei ole ühtset lahendust, mis sobiks kõigile. mis sobiks kõigile jurisdiktsioonidele ja mille abil saaks lahendada kõikide suurte institutsioonide probleemid, siis just seda ma silmas pidasingi. teisisõnu, on olemas jurisdiktsioonid näiteks USA-s, kus ehk arvatakse, et kõige parem viis äh, suuri institutsioone kaitsta läbikukkumise eest on õiguslik lõhe või õiguslik lah-, lahkuminek äh, kaubanduse ja finantssüsteemi vahel, mis tähendab seda, et äh, kapitalinõuded on erinevad. ning äh, see on sees ka Basel kahe reformis. seda praegu testitakse turgudel seega te näete isegi, et need äh, kaks asja ei ole eesmärkide poolest nii väga erinevad, kuid nad võivad olla erinevad meetodite poolest, kui võtta eelduseks, et äh, USA ettepanekud äh, tõesti võtavad lõpuks ka õigusakti kuju. tegemist on valdkonnaga, kus ei saa oodata, et reeglid oleksid igal pool ühesugused. ometi on üks valdkond, kus reeglid peavad olema ühesugused ning see on kapitalimäärus ja likviidsus likviidsusalane määrus, siin on äh, tegemist valdkonnaga, mis vajab maksimaalset harmoneeritust. ning äh, lubage vastata ka viimasele küsimusele, härra Pullmann. on üks valdkond, äh, kus on vaja maksimaalset harmoneeritust ning see on seotud börsivälise müügi derivaatidega. meil on vaja harmoneeritud müügiplatvorme kõikjal maailmas. muidu tekib koheselt regulatiivne arbitraaž ja see, mida me oleksime võinud ette võtta, ei ole siis enam oluline. lubage nüüd vastata teise kõneleja küsimustele. Euroopa Resolutsioonifond on täiesti selge, et ähm, ükskõik, millise mehhanismi me ka loome, ähm, tuleb äh, suuta rahastada abivajajaid kriisi ajal. kui õige aeg mööda lasta, siis eh, lähevad osalised laiali, keegi ei soovi eh, midagi maksta ja nii edasi. Euroopas on juba olnud pretsedente, kus on loodud eh, vastavad fondid ja neid on rahastanud pangandussektor ise seega äh, keegi ei ole vastu sellele, et tõesti tööstus või ettevõtlussektor ise võiks äh, fonde rahastada, kuid äh, viimastel aastatel oleme me näinud, mida kõike on soovitud pankadega teha, näiteks tõsta kapitalinõudeid ja lõppkokkuvõttes maksab tavaliselt ikkagi pank ise seega me peame ära ootama aja, mil kõik need muudatused on jõudnud uutesse määrustesse ja siis vaadata, mis on, ähm, mis töötab ja mis mitte me peame meeles pidama ka eelarve küsimusi ja äh, seda, et äh, kõik need plaanid peavad pangandussektorile ka sobima raske on harmoneerida erinevaid äh, õiguslikke erisusi erinevates liikmesriikides. Äh, ma usun, et ma ei eksi, kui ütlen, et USA-s on pankroti menetlus, äh, et erinevates liikmesriikides on pankrotimenetlused väga erinevad. võib-olla olen ma liiga optimistlik, kuid usun ikkagi, et mul on õigus, kui ütlen, et harmoneerida ei ole vaja mitte kogu pangandussektorit ja kogu pangandusalast õigusloomet, sest see on kahesaja, kolmesaja aasta vanune, vähemalt osa sellest, vaja on reformida vaid osa sellest õigusloomest, mis on seotud panganduskriisiga. tagatiste süsteem tegemist on äh, tegelikult äh, ju väga väikese osaga probleemist, mis on ka väga selgelt defineeritud. kui me äh, seda ei reformi ja ei tee seda kiiresti, ja siin me jõuame Dominic Strauss-Kahni sõnadeni, siis me ei ole piisavalt lihtsustanud, vabandust, siis tekib suurem surve lihtsustada pangandussüsteemi äh, sest keegi ei soovi näha, et äh, keegi ei soovi tegeleda suurte institutsioonidega, mille läbikukkumist on võimatu vältida või mille läbikukkumise protsessi on võimatu hallata. tegelikult äh, olengi ma ilmselt juba vastanud kõigile küsimustele, üks asi veel on jäänud, mis puudutab USA Euroopa Liidu küsimust. minu meelest peab Euroopa Liit ähm, äh, vastu võtma vajalikud regulatiivsed muudatused ja see on ennekõike meie enda huvides. me tahame, et meie pankadel oleks parem kapital, parem riskihaldus, paremad äh, kompensatsioonimehhanismid, mis vastavad äh, riskide haldamise reaalsusega ja nii edasi. ei taha, et meie pangad kaotaksid konkurentsieelise ja ma arvan, et USA on tegelikult andnud meile suure tõuke nende reformide läbiviimiseks. Nemad ise ei ole ilmselt loobunud oma finantssüsteemi reformimisest, kõik kongressis arutlusel olev on ju saanud alguse valitsusest. ja meie oma oma reformide puhul peaksime samuti vaatama, mida teeb USA, kuid mitte unustama, et oma reforme teeme me enda huvides. see on kõik, aitäh! ma olen täiesti veendunud, et teil tekib veel võimalusi vastata samadele küsimustele, aga härra Strauss-Kahn, vastate äkki? ma vabandan, kuid vastan inglise keeles, ütleb äh, härra Strauss-Kahn Äh, Maarja ütles Ameerika Ühendriikide Euroopa kohta juba nii mõndagi, üks asi on jah, rohkem kapitali, kõrgema kvaliteediga kapitali ja nii edasi, see on kõik jumalast õige. aga arvestagem kahe asjaga. Äh, kõigepealt üks küsimus on see, et kas mõned institutsioonid on lihtsalt liiga suured, et neid äh, põhja lasta. tegelikult ei ole asi suuruses, vaid nende riskide hajutatuses isegi eh, üsna väikesed eh, institutsioonid, kelle riskid ei ole hajutatud, nende risk on ju palju suurem kui kui suurel institutsioonil, kellel need on paremini hajutatud, nii et need asjad on alati natukene keerulisemad, kui esialgu tundub. ja teine asi, millele paljud viitasid, oli see, et me ei peaks ennast lollitama eh, struktuuri osas nii Ühendriikides kui ka Euroopas ei ole seesama, rääkimata siis tärkavatest majandustest, kuivõrd see struktuur ei ole sama, ei ole ka mm, eh, puudujäägid samad ja tulemused samad. ja kui ma räägin siin globaalsest süsteemist, see ju tegelikult ei tähenda seda, et ma nõuan samu reegleid eh, igal pool, sellepärast et mõned lihtsalt on natukene halvemas olukorras siis. ja kapitalimahu nõue Äh, see, selles osas ongi ameeriklased ja eurooplased praegu väga tihedaid arutelusid pidamas. kas äh, IMF tahab saada suureks järelevalveorganiks? no kuulge, me olemegi seda ju. see on meie peamine definitsioon. meie peamine ülesanne on järelevalve ja sellepärast äh, olen äh, rääkima, täiesti õigesti öeldud, et Finantsstabiilsusnõukogu ko-, koondab reguleerijaid, et töötada välja uus määrus, teie olete need, kes selle peavad jõustama, ja siis on meie ülesanne järelevalvet äh, korras, korraldada, vaadata, kas seda kõike ka tõesti rakendatakse õigesti ja et kas mõnede reeglitega ka, ka äh, kaasnevad ka teatavad riskid, nii et meie põhimõtteliselt oleme äh, organ, mis on keskendunud järelevalvele, lisaks sellele siis meie tava, meie teised ettevõtmised, siis rahastamine, laenud ja nii edasi. tõsi on aga see, et seni on IMF-i järelevalvet tõlgendanud makrojärelevalvena, mitte makrofinantsjärelevalvena. ja tõsiasi, et IMF on väga unikaalne institutsioon, kes makro äh, Äh, poolel ja reaalmajanduspoolel töötab ja samas ka finantspoolel äh, ettevõtmisi omab, annab sellele mandaadi, küll mitte küll kirjaliku mandaadi, vaid äh, mõistetakse, et mandaa-, et IMF-i mandaat hõlmab ka märksa enamat kui lihtsalt makromajanduslikku järelevalvet. nüüd proua Ferreira küsimas Euroopa Interventsioonifondist, et finantssektori kriisist üle saada see mõte väärib minu meelest kujundamist. kujutagem näiteks ette, et viie aasta pärast või noh, kahe või kümne aasta pärast, ühesõnaga mingil hetkel öö, äh, tekib öö, äh, sarnane kriis tänasele. võib ju juhtuda selline asi ja oleks natukene nii naiivne arvata sellisel, oleks ju naiivne arvata, et äh, tulevikus enam kriise ei teki. mina arvan, et äh, väga raske oleks sellises olukorras rahvusparlamentidel uuesti süstida raha pankadesse, et need vee peal hoida ja inimesed ei ole sellega ka nõus ilmselt, korra me juba aitasime nad hädast välja maksumaksja rahaga hea küll, ükskord see asi läheb läbi, aga ma ei usu, et teist korda valitsused niimoodi teeksid. eriti arvestades seda, kuidas pangandussektoris osad öö, äh, äh, praegu käituvad. tulevikus kriisioht on muidugi alles ja minu meelest on väga raske sellisel juhul pöörduda tagasi maksumaksja juurde, mis tähendab seda, et meil tuleb midagi luua muud selle asemele, luua ressursid probleemi lahendamiseks ja nagu Maarja ütles, seadusandlus on äh, Äh, kasulik, kuivõrd see maandab riski, kuid risk säilib ja selle jaoks peavad olema mingisugused ressursid kuskil olema. ja need ressursid tuleb muidugi koondada finantssektorist endalt. G kakskümmend on palunud, et IMF järgmise aasta aprilliks äh, äh, koostaks aruande erinevate võimaluste kohta ja seda teha ka näiteks seesama Tobini maks, võib-olla me kaalume kõiki võimalusi kuid paljud inimesed räägivad sellest äh, aga erinevate eesmärkide täitmiseks. kui me tahame mingisugust äh, maksu arengu finantseerimiseks, kui me tahame mingit äh, maksu selleks, et arengut toetada, siis loomulikult eetiliselt mul ei ole selle vastu mitte midagi. aga samast rahast ei saa siis maandada finantskriisi riske. jah, kui siis äh, ükskõik kui suur see raha on, raha saab kasutada ainult üks kord. see on arutelu, mida järgnevatel kuudel tuleb arutada. aprilliks meie aruanne saab valmis siis, vabandust, selleks aastaks ja siis me saame juba rääkida, millised on erinevate lahenduste mm, eeldused, eelised ja puudujäägid dollar Hiina Huan äh, me ju kõik teame seda, kuidas juba Rooma kuningad omal ajal ütlesid, et prognoosid on äh, väga rasked, eriti kui nad puudutavad tulevikku. Äh, täiesti selge on see, et mõned valuutad on alahinnatud, eriti Hiinas selles osas kindlasti on tulemas äh, liikumisi, kuid see liikumine on suhteliselt aeglane. kindlasti on sellest abi, kui ma ütlen, et mõni äh, valuuta on alahinnatud, äh, siis see tähendab seda, et ma arvan, et kui tal oleks, kui ta oleks parem kurss, kõrgem kurss, siis see osaliselt lahendaks meie probleemid kuid ega see ka õige ei ole, et äh, valuutaga manipuleerimine kõik meie probleemid lahendavad. me ei peaks äh, peitma ennast selliste ettepanekute taha, selleks et vältida koduste ülesannete tegemist. et mitte tegeleda tööturu äh, hoogustamisega ja tõhustamisega ja nii edasi, valuutal on oma roll jah, aga see ei ole kindlasti kõige olulisem lõpetuseks härra Pullmann. Teie küsimusele võib vaadata kahtpidi. Te, teil on täiesti õigus küsida, et kas me siis nüüd midagi ette võtame või ei. teisalt aga, nagu ma ütlesin, me oleme praegu just nimelt jõudmas sellise perioodi lõppu, kus eh, koostöö on olnud senisest intensiivsem Äh, kriisi taastamise poliitikates näeme me kõige suuremat poliitilist programmi, mida me aastakümnete äh, jooksul oleme näinud. Äh, jah, mõned näevad, et on natukene kummaline, et IMF oli see, kes nõudis selliseid taastuskavasid. ei nähtud IMF-is tavaliselt sellist organisatsiooni, kes riigi osaluse suurendamist nõuaks. aga sellist lõhestumist majanduses me ei ole varem näinud nii et osalt teil on täiesti õigus, et kui me vaatame finantssektori suunas, et kas me teeme siis midagi või ei, ma esitasin sellesama küsimuse ise ka oma sõnavõtu alguses, aga ärgem olgem ka liialt äh, pessimistlikud. et ei ole mingisugust tegelikku äh, haldust ülemaailmsel tasandil ja et G kakskümmend ei ole see globaalne juht, mis ta peaks olema see ei ole päris nii, kunagi varem ei ole teinud riigijuhid selliseid järjepidevaid otsuseid üksteise järgi selleks, et vältida majanduse üle ääre kukkumist. meie oleme küll natukene optimistlikud, vaat viimased aastad on meile õpetanud seda, et äh, turud suhteliselt on äh, tugevatel alustel, aga neid tuleb paremini reguleerida. ja see on see lõppjäreldus, mida me saame nüüd teha. Äh, proua Pouls, suur tänu, ma arvan, et võtame rohkem küsimusi korraga ette, sellepärast et muidu kümme minutit iga vastuse jaoks me ei jõua mitte iialgi mitte kuhugi. ma ei kritiseeri siin kedagi, aga küsimusi on väga palju härra Mario Baltasaari Itaaliast järgmisena saab aga sõna. Um, um, um, ja ärge liialt kaua siis äh, rääkige. suur tänu, härra, proua esinaine. suur tänu äh, meie eel, eeskõnelejatele täna, mitte ainult nende kõnede eest, mis oli äh, mis olid täis äh, väga huvitavaid äh, vihjeid, aga ma tänan teid selle eest, et te jäite siia debatiks, mitte nii nagu eilsed, äh, kes minema läksid. mul on väga lihtne küsimus. esimene küsimus puudutab rahvusvahelist finantsstruktuuri ja teine Euroopa rolli need püüdlused uue finantsstruktuuri ülesehitamiseks on otse loomulikult vajalikud ja väärtuslikud, aga mina panin tähele, et ikka veel ei ole selge, kes siin selle struktuuri ülesehitamisel on ehitusfirma ja kes lõpuks on selle uue hoone omanik kriisil on kolm erinevat põhjust minu arvates. esiteks äh, maailma majanduse tasakaalust väljas oleks, äh, USA ja Hiina on head näited selle kohta. teiseks, meil ei ole reegleid finantsturgudel, mistõttu oli võimalik ka mulle puhuda, kuid kolmandaks, meil ei ole ka mingit korralikku haldamist ja püüdlused äh, üles ehitada rahvusvahelist finantsstruktuuri võivad äh, läbi kukkuda, sellepärast et me võib-olla järgmise kriisi puhul ei oska õigesti tegutseda seepärast on meil vaja kõigepealt taastada tasakaal ja sisse viia üleilmne finantsstruktuur. me oleme loonud nagu suure Frankensteini, me võiksime siin rääkida Frankensteini turust. ja see Frankensteini turg äh, iseloomustab riikide läbikukkumist, mitte turgude läbikukkumist. üleilmastumine on vaba kaubitsemine WTO raames. see oli see, kuidas me seda kõike mõistsime, et kaubad liikusid, kuid hinnad pandi paika poliitiliste otsuste kaudu, mida võeti vastu Pekingis. ja, ja väga tähtis oli Hiina hääli suhe dollarisse ja sedasama Frankensteini turgu tuleb meil nüüd hakata kontrollima, me ei tohi lasta seda käest ära. ja ma arvan, et see on tegelikult meie väga paljude probleemide põhjuseks. maailmaturud on tasakaalust väljas. Hiina ja ka teised äh, Aasia turud äh, võtsid äh, vabast kauplemisest osa, aga neil on võimalik kuskil tagatoas hinnad paika panna see tähendab seda, et üleilmne finantsstruktuur peab arvestama ka haldamisega, meil on vaja paremat haldamissüsteemi, meil on vaja uut Bretton Woodsi kohtumist. sest kui seda ei toimu, ei ole tegelikult võimalik aru saada, kuidas me kavatseme probleemi lahendada ja kes mille eest on vastutav nagu ma ütlesin enne, et äh, kes siis hiljem on äh, see inimene, kes saab hinnata, kas uus maja tõesti on ka elamiskõlbulik või mitte. nüüd see uus Euroopa roll. Euroopa on kindlasti tähtis, kuid Euroopa on praegusel hetkel savijalgadel, sest meil on probleeme institutsioonilisi probleeme ka Euroopas ja seda on siin täna ka mitu korda välja öeldud. Euroopa valitsused või tegelikult Euroopa Komisjon vastutab äh, rahvusriikide valitsuste ees, aga ta ei soovi rahvusparlamentidega koostööd teha. siin on tegemist institutsionaalse probleemiga, mistõttu me ei peaks looma mitte ainult Euroopa tasandil järelevalveüksust, vaid meil tegelikult äh, tuleb rohkem püüda, sellepärast et Euroopa Ühendriigid ei tundu praegu eriti tõelised olevat. meil on vaja uuringut selle kohta, kas meil on võimalik Euroopa tasandil järelevalveüksus luua. ja kui see uuring lõpule viidakse, siis kindlasti parlament peaks seda hindama. ja meil tuleb rääkida volinik Barneega. uuring näitas selgelt, et on probleeme ja Itaalia senat on praegusel hetkel seda läbi vaatamas, ehk et meil on ühelt poolt risk, et meil on Euroopa ametkonnad, mis iseennast loovad, mis annavad üksteisele aru teiselt poolt on meil aga poliitika, mis ei kujuta endast nii-öelda viimast tõde. tegemist ei ole sõltumatute üksustega, vaid ähm, institutsioonidega, mis sekkuvad äh, sõltumatute ametkondade töösse me seisame suurte riskide ees, riskid on küll vähenemas, aga neid ei ole päriselt kaotatud. meil on vaja sõltumatuid ametkonde, nii nagu seda ka härra Mari-, Maarja Draghi juba ütles. me peame parandama järelevalvet ja järelevalveorganisatsioonidel peab olema ka õigus hoiatada ja sanktsioone määrata. ja need sõltumatud institutsioonid peavad olema aruande kohustuslikud Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide valitsuste ees. sellised on demokraatia reeglid. ja viimane punkt, et see praegune ajahetk uue struktuuri ülesehitamisel nõuab meilt seda, et me leiaksime aega, leiaksime aega kokkulepeteks. tähtajad pingete vähendamiseks on lühikesed, meil on vaja rohkem aega selleks, et äh, kriisiküsimusi lahendada. majanduskasv on hakanud õnneks suurenema, aga kasv põhineb nendel samadel põhjustel, millest tegelikult kriis lähtus nii et äh, tundub, et me oleme praegusel hetkel lihtsalt ette valmistamas uus kri-, uut kriisi, mis paari-kolme aasta pärast äh, uuesti võimu võtab. meil on vaja rohkem aega selleks, et Euroopa tasandil reegleid luua. ja ma saan aru, et meil on täna küll vähe aega, aga me peaksime endalt küsima, kas meil on piisavalt aega selleks, et lahendusvõimalusi leida? võib ju juhtuda, et varsti seisame me uute rahvusvaheliste kriiside ees ja me vahepeal ei suuda leida meetmeid äh, praeguse kriisi lahendamiseks. Uh, really... suur tänu ma ei saa anda sellist kõneaega inimestele ja mul on siin ka väike nupp, millega ma ta, saan teie mikrofoni lihtsalt välja lülitada, nii et äh, kasutan ka seda tulevikus. Pascal järgmisele, äh, üritan lühidalt teha küsimus äh, härra Straskanile ja siis küsimus härra Draagile härra Strauss-Kahn, te tõite inflatsiooni taseme, soovite inflatsiooni taseme siin välja, äh, eriti Keskpanga tegevust arvestades, eile kuulasime me Euroopa Keskpanga ära, ta esitas teatavaid argumente, mis on teile kindlasti tuttavad ja ma tahaksin teada, kas te laiendaksite natukene seda ja kas saaksite meile anda vastuse sellele, mida EKP on öelnud teie ettepaneku kohta, härra Draghi? Te ei öelnud mitte midagi äh, maksuparadiiside kohta. Te tahate toetada täiesti integreeritud finantssüsteemi, aga selline asi ei ole võimalik äh, ja sellepärast, et ei ole võimalik äh, ka järelevalvet korraldada sellise süsteemi üle, kui on see süsteem auklik. tänased kokkulepped, mis on allkirjastatud, ei muuda mitte midagi koha peal. on täiesti selge, eh, kui me räägime pankuritega, eh, õigusteadlastega, siis mitte midagi ei ole muutunud, milline on teie ettepanek eh, olukorra muutmiseks? suur tänu, järgmisena paranes Cohen Ühendkuningriigist. suur tänu, proua esinaine mina olen Lordide Koja vastava komisjoni liige esinaine, kes vastab siis komisjoni ettepanekutele regulatsiooni osas, neid on terve virn tulnud sellest aastast ja on tulemas derivaatide osas eelnõu samuti kolmekümne esimesel märtsil. ma olen täiesti nõus härra Draghi seisukohaga derivaatide osas äh, Eh, ja eriti eh, siis eh, mm, swap'ide osas. ja Ameerika Ühendriikidega meil on ka läbirääkimised olemas, käigus. ja osalt me siis teeme soovitusi, et tuleb välja kujundada mingisugune Euroopa süsteem globaalsete süsteemidega vastasel juhul on tulemuseks ohtlik finantstasakaalutus kuid kui Euroopa seadusandlus samas on liiga piirav, ma räägin äh, muidugi riigi esindajana, kes sõltub täiesti finantsteenuste turust, aga meil on vaja ka sellist süsteemi, mis, äh, mis ka toob neid tulemusi, mida talt eeldatakse, Marju Monti sellele ka eile viitas, nii et väga oluline on see, et see asi saaks paika ja kõik, mis, mille puhul me jääme kaotajaks, on kaotajaks tervele Euroopale nii et mul on väga raske küsimus esitada nii härra Draagile kui ka härra Strauss-Kahnile. millal need äh, ülemaailmsed lahendused siis lõpuks tulevad, et me saaksime, millis-, millised need peaksid olema, millele me kõik saaksime olla nõus? derivaadid äh, te olete täiesti eelkandja selles küsimuses, kuid komisjoni äh, seisukohad derivaatide osas ilmselt ei tule kaasa sellele, mis ülemaailmsel tasandil välja kujundatakse. nii et kas on mingisugust äh, aimu, millal me saaksime ülemaailmse süsteemiga tutvuda ja mi-, mida siis teha? Anni Podimata järgmisena, palun. Thank you, Mrs äh, Chairwoman Uh, suur tänu, lähen üle kreeka keelele, ütleb äh, proua Podimata, sest ma tahan täpselt rääkida. kõigepealt tahaksin jätkata sealt, äh, kus lõpetas Udo Pulman. või rääkida lihtsalt sellest, mida ütles härra Strauss-Kahn, et meil nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil on suured arutelud selle üle, millised on praegu majanduse elavnemise märgid, kas tegemist on jätkusuutliku elavnemisega või mitte? ma arvan, et me tegelikult ei ole praegusel hetkel piisavalt analüüsinud praeguse kriisi põhjuseid, alustades Ameerika finantssektorist näiteks. me nägime, kuidas sealt ähm, kriis või väga kiiresti liikus edasi majandusele ja ka sotsiaalsüsteemidele. härra Strauss-Kahn, te ütlesite, et me ei peaks olema liiga skeptilised kas te siis tõesti olete piisavalt äh, analüüsinud seda rahvusvahelisel tasandil ja kas te olete valmis seda küsimust rahvusvahelisel tasandil koordineerima? küsimus on ju tegelikult sellis, et äh, koordineerimine siiamaani on olnud pigem äh, repressiivne, piirav. ja küsimus on praegu selles, et Äh, need arutelud, mida peetakse praegu mõlemal pool Atland-, Atlandi ookeanit äh, paremate reeglite, parema järelevalve üle finantssüsteemis, kas need arutelud tõesti arvestavad ka praeguse kriisi põhjustega? sest meil on vaja praegusel hetkel ettepanekuid, millega ära hoida tulevikus sarnaseid kriise. Te ütlesite, et ähm, meil on vaja paremat tururegulatsiooni, aga küsimus on selles, kas meil on vaja paremat tururegulatsiooni või on meile vaja ka hoopis teistsugust tasakaalude süsteemi. ja mina arvan, et see on üks neid õppetunde, mida me peaksime õppima sellest kriisis, sest paar-kolm päeva tagasi Financial Timesis oli artikkel, tegemist ei ole mingi kommunistliku või sotsialistliku ajalehega ja seal räägiti sellest, miks turud peavad alluma poliitikutele. ja seal öeldi, et praegusel hetkel maailma finantsstruktuurid ei ole piisavalt auahned, hoidmaks ära uusi kriise ja ma tahaksin teada teie arvamust ja teine küsimus, tooteturud, härra Traag rääkis ka sellest ja ka härra Barnier, teie mainisite seda, küsimus on nimelt järgmine. meil on ähm, vastuoluline informatsioon. ja derivaatide turg ja riski te-, krediidiriskide vahetustehingud, nende puhul me ei ole praegusel hetkel leidnud mitte mingeid lahendusi ja seepärast tuleks meil küsida, millised on need lahendused Euroopa tasandil selleks, et me saaksime leida äh, lahenduse sellele praegusele derivaatide pro-, derivaatide probleemile, siis ka riiklikud võlad ja kolmandaks, härra Strauss ka. meil ei ole mitte ainult au ja rõõm teid siin tervitada, seepärast tahaksin teie käest küsida ja te teate, et praegusel hetkel on meil suured arutelud Euroopa valuutafondi loomiseks ja tahan teie käest teada, kuidas teie suhtute sellesse küsimusse? kas teie arvate, et selline Euroopa fond oleks vajalik? selleks, et Eurotsooni liikmesriike aidata, kui nad satuvad raskustesse või te leiate, et Euroopa Valuutafondi ja Maailma Valuutafondi kui kahte sellist organisatsiooni poleks meil vaja. proua esineja sekkub, ütleme, saame juba aru, millele te sihite. Te, me ei saa anda teile seda kahtekümmet sekundit, mida proua Podimata palub ära. proua Podimata ütleb, et te olete teistega olnud palju lahkem Äh, proua esinejana, te olete parlamendisaadik, te teate, millised on meie ajalised piirangud, rahvusparlamentide saadikud ei ole sellega väga hästi kursis, ma olen väga karm, mul on väga kahju, aga palju kõnelejaid tahavad veel sõna saada, me saame aru, mida te IMF-i osas tahate öelda, Monika Green Rootsist järgmisena, palun aga. suur tänu, proua esinaine. meil Rootsis on äh, seni äh, sellest majanduskriisist välja tuldud suhteliselt hästi, kuigi äh, meie tööpuuduse määrad on liiga kõrged. kuid suhteliselt hästi oleme siis kriisist välja tulnud meil oli majandusstruktuur hästi paigas enne kriisi, sealhulgas siis suhteliselt hea järelevalvesüsteem jooksevkonto ülejääk ja nii edasi ja, ja üheksakümnendate aastate kriisist saime omad õppetunnid. kuid üks asi äh, veel on oluline siin, nimelt me saime suhteliselt kiiresti tööturule meie naisväe ja äh, soolise võrdõiguslikkuse tagamine võib olla eeltingimuseks kriisist väljatulemiseks kuidas me sellest kriisist välja tuleme, kuidas me saame ehitada Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja see sõltub kolmest asjast, kõigepealt majanduse tasakaal, teiseks turud, mis on mille osas on tagatud järelevalve, mis on stabiilsed ja mis suudavad vastu seisa, seista võimalikule uuele kriisile ja Äh, täistööhõive. Äh, täistööhõive peab jätkuvalt olema meie eesmärgiks nii äh, naiste kui meeste seas, meil on vaja stabiilseid, kvaliteetseid töökohti, me ei saa lubada sellist palku alla suruvat pidevat spiraali ja ühisel tööturul muidugi on see kõige olulisem. me ei saa kuidagi diskrimineerida äh, Äh, töövõtjaid, äh, töövõtja peab saama sama töö eest sama palka. ja veel üks asi, mille ma tooksin sisse, nimelt sotsiaalne mõõde, see on vähemalt sama oluline kui kõik ülejäänud hoovad. sellepärast, et inimesed, kes tunnevad ennast turvaliselt, äh, on ka usaldatavad ja usaldavad. me peame näiteks äh, äh, keskenduma sellistele asjadele nagu äh, lastehoiuvõimalused ja nii edasi ja seda kõike räägin ma sots-, sotsiaal, sotsiaaldemokraadina Rootsist, suur tänu. Philipp Lambert järgmisena. suur tänu, kaks küsimust, üks kummalegi kõnelejale, kõigepealt härra Strauss-Kahn. kui me räägime makromajandus majanduses ähm, levivatest ebatasakaaludest, siis räägime tihti jooksevkonda defitsiidist või eelarve defitsiidist, aga mi-, kuidas on lugu sisse, äh, sissetulekute ebatasakaaluga, mida on eriti näha tugevates vanades majandustes nagu Põhja-Ameerika ja, ja Lääne-Euroopa? kas te näete neid jätkuvaid sissetulekulõhesid ähm, eriti töötavate vaeste osakaalu suurenemist ühe kriisi ähm, äh, faktorina või on see kriisi soovimatu tulemus äh,. meie pigem arvame, et äh, et see on esimene põhjus, nii et mis teie arvamus on ja härra Draghi, mina ei ole majandusteadlane, mina olen insener ja mina olen tavaline inimene, mina mõtlen lihtsalt. Äh, kui ma kellegiga tehingusse asun, Äh, siis äh, ma võin võtta kindlustusettevõttelt äh, tagatise selleks juhuks, kui minu tehingupartner pankrotti läheb ja miks mul sellisel juhul on vaja neid krediidiriskide vahetustehinguid? äkki ma saan lihtsalt liiga lihtsalt aru sellest asjast? proua esineja, jätkame küsimustega järgmisena. meie Hollandi kolleeg suur tänu, proua esimees. mina tahaksin rääkida samast küsimusest, mis juba esitati, nimelt kas meil oleks vaja Euroopa Valuutafondi? sest seda küsimust ei lastud lõpuni küsida. aga ma oleksin tahtnud härra Strauss-Kahnilt äh, natukene täpsemalt teada saada, et kui te poliitiliselt mõtlete Euroopa peale, kas te soovite sellist fondi, kas te leiate, et meil oleks vaja sellist fondi, kus oleks kogemustega ja korralike teadmistega töötajad, kas te leiate, et äh, rahvusvahelisest valuutafondist piisab või kas meil oleks vaja ka Euroopa Valuutafondi või peaks Rahvusvaheline Valuutafond tegelema ka Euroopa probleemidega? ja oma sissejuhatuses viitasite te sellele, kui tähtis on poliitiline juhtimine sarnaste probleemide lahendamisel. seepärast ei taha mitte teie poliitilist arvamust teada, vaid teie kui eksperdi arvamust selle kohta, kui kaitsnud me oleme Rahvusvahelise Valuutafondi raames või peaks äkki komisjon sellega tegelema? kas te näete mingeid riske, kas te arvate, et äkki on idee iseenesest hea, aga kui me hakkame seda rakendama, siis riskid äh, ja negatiivsed pooled on suuremad kui üles seatud eesmärk, siis me mõtleme siin finantsstruktuuri tuleviku üle ja selle üle, kuidas me saaksime pankasid ohjeldada. paljud äh, pangad on küll liiga suured, et neid põhja lasta, aga ka liiga suured, et neid aidata. mulle tundub, et lahendused äh, liiguvad pigem sinna suunas, kuhu liigub ka härra Obama, ta ütleb, et meil on vaja väiksemaid pankasid. see tähendab seda. pangad peaksid olema öö, peaks olema teatud suhe panga suuruse ja riigi suurusega, ehk et ükski Hollandi pank ei saaks kunagi olla nii suur kui Saksamaa pank. kas selline lähenemine võib olla kahjulik äh, turgude toimimisele, eriti just väikestes riikides, sellepärast et see tähendaks seda, et seal oleks väiksemad pangad. ja kas sellised pangad oleksid siis vähem äh, konkurentsivõimelised, see oleks minu küsimus. Uh, suur tänu. Robert Goebbels järgmisena, palun. suur tänu, proua esinaine Dominic Strauss-Kahn tegi täiesti õigesti, pöörates meie tähelepanu sellele, et äh, reeglid Atlandi, samad reeglid Atlandi mõlemal kaldal ei too tamasid tulemusi, näiteks Euroopa tööstused, äh, kes kolmandiku osas saavad pangakrediidist oma tegevusrahad, äh, Ameerikas pole see sugugi nii. pallisüsteemis äh, saavad äh, Mario Draghi ja Strauss-Kahni mõtted kokku. kuid äh, minu arvamus on, et Basel kaks ei ole Basel kaks ei ole veel rakendunud Ameerikas, Euroopas küll, mis tähendab seda, et konkurents on moonutatud. ja veel teine märkus Michel Barnierile, kes on lahkunud saalist, tema kutsus üles eh, nii-öelda ökoloogilisemale, võrdsemale ja õiglasemale kasvule ma saan aru, et jah, seda nõuda, seda ökoloogilist kasvu on väga kena, kui teeb prognoosid, et aastaks kaks tuhat kakskümmend luuakse sellega kaks miljonit uut töökohta, see on väga kena, aga tööta inimesi on meil kakskümmend kolm miljonit. nii et äh, võib-olla peaks keskenduma ka teistele mm, valdkondadele, minule lihtsalt meeldiks äh, majanduskasv, olgu see ökoloogiline või e-, ei, ei, äh, õiglasem ja õiglasem kasv, selles osas ei ole mul üldse mitte midagi võimalik teha, meie kasvuviljad tuleb lihtsalt õiglasemalt ära jagada. suur tänu, ütleb proua esinaine, nüüd annan sõna meie külalistele. sõna soovivad veel kaheksa inimest, nii et pidage seda silmas ja üritage nii kiiresti vastata kui võimalik, et me saame selle viimase vooru ka maha pidada, härra Draghi, teie esimesena jälle, jah? I mean uh, Madam Chair uh lugupeetud proua esinaine ega kõike korraga ei saa, ei saa niimoodi, et kõik küsivad oma küsimused lühikese aja jooksul ja neile veel ka vastatakse. nii et andestage mulle, kui ma nii kiiresti ei vasta. kõigepealt siis esimese küsimuse esimene pool. milline on meie finantsarhitektuuri kuju, nagu siin küsiti? mõned ütlesid juba alguses et meie Dominikiga oleme töö ära jaganud selliselt, et FSB teeb reeglid ja IMF järgib nende täitmist ning liikmesriigid rakendavad neid reegleid, see on osa arhitektuurist. teine osa on seotud rahvusvaheliste standardite loomise institutsiooniga, see on siis Baseli komitee, ja äh, kindlustuse puhul Baseli komitee ekvivalent ning äh, samuti siis äh, USA-s on vastav panganduskomisjon ka Ühendkuningriigis, näiteks Prantsusmaal ja nii edasi ja kokku moodustavad nad suure rahvusvahelise organisatsiooni. siis on veel ähm, teisi organisatsioone ning G kakskümmend ütleski, et hea küll las nad olla kõik olemas, kuid FSB peaks kuidagi neid institutsioone ja asutusi koordineerima. võib-olla olen ma erapoolik, kuid see otsus oli minu meelest kasulik. sest viimase pooleteist aasta jooksul on see osutunud äh, mõistlikuks sammuks ning äh, see arhitektuur, mis meil äh, praegu on, tõenäoliselt ka areneb edasi sellisena, et FSB on osa sellest mis puudutab finantsturgude küsimust, siis siinkohal ma vastamisega lõpetan, sest Dominique võib arhitektuurist lähemalt rääkida, kuid mina lähen edasi teise küsimusega. mida me teeme nende jurisdiktsioonidega, kes pole koostöövalmis? me oleme teinud päris palju, alates FSB loomisest on FSB liikmed püüdnud juhtida eeskuju varal mis tähendab seda, et nad ise on täitnud rahvusvahelisi standardeid ning andnud oma parima, et nende alluvad samuti oma jurisdiktsiooni kuuluvaid asutusi kohustaksid järgima rahvusvahelisi standardeid. rahvusvaheliste finantsstandardite mm, täitmisel räägime me ka sellest, et tuvastatakse need, kes standardeid ei äh, täida ning sunnitakse neid mm, täitmisele rahvusvaheline koostöö ja infovahetus äh, regulatiivses ja järelevalve valdkonnas ning äh, kui ei ole tõendeid, et asutused ei tee koostööd, siis kutsutakse neid üles dialoogile ja dialoogi käigus selgitatakse välja kitsaskohad ja see, kuidas neid kõrvaldada selles valdkonnas oleme me IMF-i ja Maailmapangaga tõesti teinud suurepärast koostööd, äh, muidugi igaüks ajades oma joont. mis puudutab ähm, börsivälist müüki, äh, siis aitäh teile selle märkuse eest ja teie seisukoha eest, me oleme teiega täiesti nõus. ja äh, küsimusele, millal, võin ma vastata, et oktoobrikuuks oktoobrikuuks on FSB-l olemas ettepanek selle kohta, mida äh, peaksid tegema CCP-d e ning äh, ka selle kohta, mis puudutab äh, standardimist, standardimist ja tsentraliseerimist. ja Joonaluse märkusena ütleksin ma veel seda, et Euroopas oleme me proovinud välja selgitada, millist tüüpi ähm, lõppkasutajad tuleks ähm, siinkohal kohustusest vabastada, kuid äh, me ei ole selles jõudnud kokkuleppele. nüüd, kus me liigume rakendamise suunas, äh, siis mida iganes me ka ju otsustaks äh, panganduses või börsivälise müügi puhul Äh, tekivad igal juhul äh, sellised valdkonnad, kus ei ole kas võimalik kokkulepet saavutada või kui, kus on väga raske. FSB ütleb kogu aeg, et äh, tuleb olla andestavama loomuga, tuleb püüelda kompromisside poole erinevatel teemadel ning see meie ettepanek on kompromiss sest börsivälise müügi globaalsete standardite kehtestamise puhul on just see lõppkasutajate vabastamise küsimus üheks takistuseks, mis väldib kokkuleppele jõudmist. ma pean paluma vabandust, et ma ei saa seda küsimust lõplik, sellele küsimusele lõplikult vastata, nii et võib-olla pole see täiuslik, aga CDS-i küsimus ja Kreeka kriis Teie käest küsiti, kas CDS tegi Kreeka äh, defitsiidi veelgi hullemaks, kas see aitas kaasa kriisi süvenemisele? jah. see küsimus äh, nõuab vastamiseks rohkem aega, sest see on väga oluline küsimus ma vastan siis korraga mõlemale küsimusele. lubage mul kõigepealt rääkida ELO-st. kui me vaatame Kreeka kriisi, siis vaatame seda äh, viimase viieteist, kahekümne aasta saavutuste kontekstis. me oleme vastu võtnud Maastrichti lepingu, äh, stabiilsuse ja kasvupakti. Dominic oli Prantsusmaal välis äh,, rahandusminister, kui seda äh, tehti me oleme loonud euroala, võtnud vastu euro, mis on toonud kaasa stabiilsuse, madalad kulud ning eh, üldiselt on euro meid kaitsnud eh, maailma rahandusturgudel toimuva, eh, toimuvate kõikumiste eest, pole ju teada, mis muidu oleks liikmesriikidega võinud juhtuda. kõike seda tuleb arvestada, kui me räägime Kreekast või ka millestki muust me peame mõtlema hindade stabiilsusele ning üldse finantsstabiilsusele, mille me oleme saavutanud, kuid millel on olnud ka oma hind. ning eh, seda arvestades tulebki endalt küsida, mis see Kreeka kriis õieti on. see on eelarvekriis. Eh, meil on siin, meil on siin ka ekspert, aga eh, põhiline võtmeelement sellise kriisi lahendamisel on võimalikult äh, varajane otsuste tegemine ja kohustuste võtmine, miks just vara, sest äh, ainult, äh, ainult siis on sekkumisest tõeliselt kasu, turud reageerivad lubadustele, mis antakse ja kohustustele, mis võetakse vaja on äh, strukturaalset äh, lähenemist, mitte ühekordseid meetmeid, sest äh, ühekordsetele meetmetele ei reageeri turg positiivselt, samuti on vaja rangeid järelevalvemeetmeid ning tõhusat ja kiiret rakendamist. ja ma usun, et praeguseks on Kreeka komisjon, FSB ja IMF koostöös ka taganud, et kõik need meetmed on paigas nüüd äh, tuleb need meetmed jõustada ja ilmselt on jõustamine veelgi olulisem kui meetmed, meetmete kujundamine. juhul, kui see õnnestub, siis taastub ka turgude usaldus. ja lubage mul ainult ühe minuti jooksul rääkida oma isiklikust kogemusest. tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal oli Itaalias sarnane kriis. meil oli SKT defitsiit rohkem kui üksteist äh, protsenti välisvõlg kasvas äh, rohkem kui saja protsendi võrra, inflatsioon oli umbes kümme protsenti ning äh, sotsiaalne sidusus, äh, sotsiaalne sidusus oli kadunud, oli kokku varisemas. ning me töötasime välja fiskaalkohaldamisplaani, mis nõudis kümneid miljardeid mis nõudis sellise äh, summa, et äh, see läks maksma kümneid miljardeid eurosid kuus, kuid meil tegelikult ei olnud välistoetust. millega ma tahan öelda, et tegelikult on igaühel võimalik, igal riigil võimalik kriis äh, lahendada. kuid siiski, Kreeka ja Itaalia vahel on ka, on ka suur erinevus ning see seisneb turgudes praegu oleme me palju vastuvõtlikumad süsteemsetele riskite, riskidele ning äh, valitsused ei julge või ei soovi äh, teha äh, piisavalt julgeid juhtimisotsuseid, seetõttu võib meil olla ka ajutisi likviidsuskriise, kuid niimoodi tuleks meil vaadelda ka IMF-i, IMF on likviidsuskriiside lahendaja hädaolukordades või nagu ütlevad ameeriklased, see on glasuur koogil, kuid kook peab siiski juba olemas olema. koogiks on siin äh, usaldusväärne öö, äh, fiskaalkohaldus ning öö, äh, see glasuur koogil on muidugi ka lühiajaline lahendus. ma lõpetan nüüd oma sõnavõtu, aga tegelikult ei piisa sellest, mis ma ütlesin, sest on äh, palju riike, kellel on suur välisvõlg ja samas äh, äh, madal majanduskasv ja nad vajavad suuremat kasvu, sest muidu nad seda võlga maksta ei suuda. siin pean ma siis kahjuks lõpetama vastuse sellele küsimusele, minnes nüüd järgmise juurde. mis puudutab CDS-i ähm, alguses CDS-i ju polnud. see tekkis üheksakümnendate keskel, kuid oli olemas krediidikindlustus ja miks äh, CDS ehk krediidiriskide vahetustehingud tekkis ja miks seda nüüd kindlustatakse? see, see on nii sellepärast, et kui pank liidab erinevad laenutooted Äh, siis kindlustuse ostmiseks kaava, äh, kasutavad nad tavaliselt CDS-i, mitte kindlustusfirmasid. ja teine põhjus on muidugi see, et CDS on, ähm, on äh, kõvasti kasvanud nii-öelda mittereguleeritud moel, erinevalt kindlustusfirmadest, ja me näeme, et ähm, kui kindlustusfirmadel on, on maksujõulisuse ähm, suhtarv siis kin-, siis kindlustusfirm, suured kindlustusfirmad, näiteks AIG võiksid välja anda kuni neljasaja miljardi euro eest äh, tagatistega äh, CDS-e. tegemist on seega äärmiselt komplitseeritud küsimusega ning oleks äh, väga raske CDS-i lepinguid lihtsalt niimoodi ümber kirjutada et kaoks eraldi vajadus kindlustuse järele, see oleks ilmselt võimalik, kuid väga keeruline. ja me peaksime lihtsalt jätkama äh, CDS-iga kauplemise äh, tsentraliseerimist, sest see muudaks kogu protsessi nähtavamaks, vähem äh, riskantseks. me näeksime, kus riskid asuvad, kus mitte. ja me näeksime ja see on väga tähtis, äh, kuidas tagatisi äh, juhitakse ja kus nad üldse asuvad? jah, Dominik. võib-olla võiks kolleegid vastata neile küsimustele, millele teie ei jõudnud vastata? mõned küsimused tõesti, millest Maarja ei rääkinudki alati on väga meeldiv öelda, et teeme midagi uut ja Bretton Woods, millest on möödunud kuuskümmend viis aastat, oleks väga üllatav, kui mitte midagi ei oleks selle aja jooksul muutunud. kuid kui me vaatame poliitilist kliimat, mis oli pärast teist maailmasõda, kui toimus Bretton Woodsi konverents, siis delegaatidel toona kulus kaks kuud, et jõuda sobiva sõnastuseni, kuid ma usun, et tänapäeval oleks, oleks palju keerulisem kokkuleppele jõuda, sest IMF-is on sada kaheksakümmend kuus riiki ning aeg on kuuskümmend viis aastat edasi läinud. aga miks? miks, miks mitte? ma ei ole kindel, kui ma vaatan näiteks Kopenhaageni äh, kliimakonverentsi, siis ma ei ole kindel, kas, äh, kas riigid üldse soovivad jõuda kokkuleppele. IMF ähm, vaatab üle oma mandaati ja püüab aru saada, kuidas me saaksime paremini aidata oma liikmeid laieneda oma tegevuses, kuid mitte hakata koostama uut lepingut, sest selleks lihtsalt kulub palju aega. aga kui, kui mina IMF-i esindajana räägin Euroopa kodanikuga, siis ma pole kindel, kas me üldse vajame mingit uut lepingut. sest või kas me vajame mingit uut hoonet, millest siin räägiti, sest kui me selle ehitame, siis kuhu täpselt paigutuvad seal erinevad Euroopa riigid, kas see on ikka Euroopa Liidu huvides? selle kohta ma rohkem ei räägi. nüüd teiseks. mult küsiti prantsuse keeles ja ma vastan prantsuse keeles. see puudutas Olivier Blancheri Äh, dokumenti, ta avaldas selle mõne nädala eest äh, pealkirja all, mida me võiksime õppida sellest kriisist. Äh, tegemist oli teadusuuringuga ning äärmiselt huvitava dokumendiga. ja seal on öeldud, seal on räägitud sellest, mida me kriisi ajal õppisime ja mida me peaksime mõtlema nüüd ning on vähemalt kümme erinevat valdkonda, millest tuleks rohkem rääkida ja üks neist on inflatsioonimäärad, äh, määrad. muidugi ei ole tegemist ainult intressimääradega, kuid just nende kohta küsiti, nii et nende kohta ma siis ka vastan. kõik teavad, et et äh, uus ähm, äh, resolutsioonifond on fond ja meie eesmärgiks on võidelda ebasoovitavate ilmingutega, kui te küsite inflatsiooni ja rahanduspoliitika kohta, siis eh, minu meelest tegemist on väga eh, avatud eh, küsimusega, ma ei tea, mida öeldi siin eile, kuid ma võin ainult kujutleda, pankurid ongi olemas panga huvide kaitsmiseks ja pangad peavad võitlema ka inflatsiooniga, kui see nii ei oleks, siis ei oleks neid vajagi. ning teadusuuringutes tuleks samuti sellele küsimusele rohkem ähm, rohkem keskenduda, kuid üldiselt põhimõtteliselt ei ole võitluses inflatsiooniga midagi muutunud. mis puudutab, ma lähen nüüd tagasi inglise keelele, mis puudutab parema tasakaalu saavutamist turumajanduse ja poliitika vahel, siis seda debatti on peetud aastakümneid ja see ei saa lõppeda ka täna. küsimus ei olegi nii väga selles, mida on tänase seisuga tehtud finantsturgude reguleerimiseks. küsimus on pigem jõudude vahekorras. mida rohkem Te peate äh, mõtlema poliitikale, seda rohkem on vaja arvestada ka jõudude vahekorraga. me kõik oleme minevikus püüdnud välja töötada uut süsteemi, mis oleks parem kui meie praegune süsteem, selles ei olegi midagi rasket, raske on jõuda siis äh, hakata elama selles uues reaalsuses sest ka seda tehes tuleb võtta arvesse jõudude vahekorda poliitilises maailmas. on võimatu öelda, et me saame üles ehitada süsteemi, kus ühtegi kriisi ei toimu. peale selle me töötame alati nii, et me vaatame minevikku, me tegeleme nende probleemidega, mis tekkisid eelmise kriisi ajal, kuid uue kriisi ajal äh, tekivad uued ning seetõttu on juba definitsioonipõhiselt võimatu väita, et saab üles ehitada süsteemi, kus kriise pole. me saame ainult lahendada probleeme, mis on ilmnenud eelmise kriisi ajal, et vältida samasugust kriisi, seda me saame teha. ma arvan, et selleks on meil praegu olemas ka poliitiline konsensus, kuigi ma täna hommikul ütlesin, et eh, tõenäoliselt oli poliitiline konsensus kriisi tipus tugevam. meiegi kolmekesi viibisime G kahekümne kohtumisel ning ilmselt äh, ei ole äh, liialdus öelda, et inimesed olid siis hirmul, kuid hirmunud inimestega on asju ajada palju lihtsam kui rahulikega. nüüd äh, hakkavad inimesed rahunema ja koostöö muutub keerulisemaks, kuid isegi praegu veel on olemas piisav poliitiline tahe. ma ei tea, mis, milline on jõudude vahekord kahe aasta pärast võib-olla siis on kõik laiali läinud ja kedagi ei huvita enam mingisugune üleilmne reguleeritus, kuid vähemalt täna veel on olemas tõeline poliitiline tahe ning ambitsioon ja seda üsna kõrgel tasemel. CDS-i suhtes ei ole mul Maarja sõnavõtule mitte midagi lisada, välja arvatud ehk üks märkus väga suur, äh, üks väga suur turg on äh, suurettevõtete äh, CDS, CDS-i turg. viimastel nädalatel on seda küsimust ka analüüsitud. aga aga korporatiivne CDS on, on suurem ja olulisem küsimus kui CDS üldiselt. kui suveräänne CDS? mul oleks väga hea meel rääkides järgmisest küsimusest, mul oleks väga hea meel, kui ma saaksin paremini aru sellest, millest on palju räägitud, ehk siis ähm, ähm rahandusfondist, regionaalsest äh, fondist, äh, regionaalsest IMF-ist, mis võiks aidata näiteks Ungarit või mõnda muud riiki. peaks äh, sissemaksed regionaalses IMF-i ning komisjon siis aitaks seda raha jagada abivajavatele riikidele aga kui jätetakse ainult need, kes on Eurotsoonis, siis jõuame tagasi selleni, mida ütles juba Mario, et Kreeka probleem on ennekõike fiskaalprobleem. ja te võite mm, ju kujutleda mingisuguse institutsiooni loomist, millest võiks olla ka kasu, ähm, eurotsooni siseselt luua mingisugune institutsioon, mille abil aidata eurotsooni hätta sattunud riike, äh, miks mitte. kuid seda ei saa teha üleöö ja kuna seda nagunii ei saa teha üleöö, siis sellise institutsiooni loomise, ähm, loomine on tegelikult öö, ähm, kõrvaleminek, tähelepanu kõrvalejuhtimine tõeliselt probleemilt. kuid Kreeka probleem vajab lahendamist ju kohe. see ei tähenda, et me ei sooviks luua regionaalset IMF-i või mõnda muud regionaalset asutust ning selleks on ilmselt ka vajadus. ja kindlasti oleks võimalik luua selline regionaalne fond kuhu, mida aitaks hallata komisjon mis puudutab äh, sissetulekute erisusi, siis tegelikult on äh, raske üheselt äh, väita, mis on kriisi sügavamad põhjused, mis olid otsesed või vahetud põhjused, on muidugi selge, kriis sai alguse USA eluasemeturult USA majapidamiste leibkondade võlgnevused on nii suured tõepoolest sellepärast, et inimeste elatustasemes on väga suured lõhed, kuid me ei saa vaadata ju ainult vahetuid põhjuseid, me peaksime vaatama ka sügavamaid põhjuseid. ja peaksime endalt küsima, kas need erisused, mis on, mis on samuti kriisi põhjuseks, jäävad püsima või mitte USA-s on asutud rohkem säästma kui varem. säästude mm, osakaal on kasvanud kuus kuni seitse protsenti, räägitakse isegi üheksast või kümnest protsendist, kuid äh, kui ka säästude tase jääb kuue-seitsme protsendi juurde mm, aastate lõikes pikemaks ajaks, siis aja jooksul tekib kaks mm, mõju või tagajärge üks neist äh, muidugi puudutab krediidiküsimust, kuid teine tasakaalu. väiksem defitsiit. süsteemi muutumine. nii et äh, kui me mõtleme kriisi sügavamatele põhjustele, siis võivad erinevad põhjused olla, siis võivad kriisil olla erinevad paralleelsed põhjused. Basel kahe küsimus. ma arvan, et seni tehtud töö on väga kõrge kvaliteediga, mille üheks äh, tõendiks on ka IMF-i osalemine kuid on selge, et see töö võtab aega, aga vahepeal läheb elu edasi ja niimoodi tekibki tugev vastuolu reaalsuse ja plaanide vahel. veelgi enam, loota, et lõppkokkuvõttes tekib tõeliselt globaalne süsteem, loogiliselt me muidugi vajame seda, kuid reaalselt on kaheldav, kas seda saab saavutada Basel, Baseli määrust ei ole Ameerikas rakendatud. ja kui te vaatate USA-d ning seda, kuidas nad suhtuvad Baseli määrustesse, Baseli määrusesse, siis äh, ma isiklikult loodan, et selle kriisi lõppedes tekib äh, parem globaalne koostöö kuid ei tohiks olla nii naiivne, et me ootame, et regionaalsed või siseriiklikud huvid lihtsalt kaovad. Ähm, no nüüd on meil küll väga raske, sest et ma ei äh, kujuta küll ette, et äh, küsimustele jääb aega ka vastusteks, aga proovime. kõigepealt ma tean, et lennukile on äh, jooksmas härra Giorgetti, saab ta ka esimesena sõna, palun. Grazie, una domanda rapidissima, io vorrei parlare un po di suur tänu küsin lühidalt, tahan rääkida reaalmajandusest. ka sellepärast, et ma usun, et äh, süsteemide stabiilsus on endaga kaasa toonud just sellise olukorra, nagu ta praegu on. siin räägiti Basel kahest ja sellest, et Basel kaks läheb üle Basel kolmeks meil oli probleeme sellega, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ei arvestatud piisavalt. jah, me kõik otse loomulikult loodame, et majandus elaneb võimalikult kiiresti, kuid äh, kas me äkki ei peaks pankasid sundima rohkem laene andma väikese keskmise suurusega ettevõtetele? härra Pitella, palun. president, sarò brevissimo, una domanda. suur tänu, teen ka väga lühidalt, proua esimees küsimus äh, härra Draagile. mida arvate teie Euroopa spekulatsioonide vastasest strateegiast? Euroopa Parlament on praegusel hetkel reguleerimas riskifondide tööd. see on küsimus, mis võeti aga viimasel ECOFIN-i ministrite nõukogul päevakorrast maha mida teie arvate sellest küsimusest ja millal on meil võimalik tõesti ka võidelda spekulantide vastu korralikult? ja siin on olnud ka palve krediidiriski vahetustehinguid reguleerida, mida arvate teie sellest? me teame, et Pariisi ja Berliini vahel oli päris palju hõõrumist äh, prantslased ütlesid, et äh, sakslased olevat kogu Eurotsooni suurde ohtu viinud. kas see tõesti on nii ja mida teie arvate? kas tõesti on nüüd võimalik välja töötada majanduskontseptsioon, mille puhul äh, meil lähtutakse tasakaalus eelarvetest või pigem panustatakse majanduskasvule siiski? suur tänu, härra Šik ja danke, drei kurze fragen. suur tänu, kolm küsimust, lühikest härra Draghi, te rääkisite üleminekuaegadest, mis peavad olema piisavalt pikad? Mario Draghi, so he doesn't need a translator. Ah, you have him, okei okay.. Also jetzt nochmal. küsin nüüd siis veel ükskord. härra Draghi märkused, mis puutusid puudutasid kapitalinõudeid. Te rääkisite piisavalt pikkadest üleminekutähtaegadest. see meenutab mulle tegelikult Saksamaa liidumaade pankade staatust, sest üleminekuajad, mis neile anti, kasutati selleks, et osta võimalikult palju võimalikult suure riskiga väärtpabereid. nii et minu küsimus on nüüd praegu järgmine. kas te olete mõtlemas äh, reeglite peale millega vältida seda, et üleminekuaeg toob endaga kaasa suuremad probleemid? teine küsimus puudutab seda üleilmset riskinõukogu. Euroopas on kava, et sellesse nõukogusse peaks nimetama väga palju keskpanga, keskpankade esindajaid. me teame, et USA keskpank ei olnud mitte eriti tähelepanelik nendes küsimustes, seal ju tekkisid ka kinnisvaraturul probleemid just sellepärast, nii et mida arvate teie, kes peaks olema täpselt seal nõukogus esindatud? ja minu kolmas küsimus, see on härra Strauss-Kahnile. Teie tööandja on väga huvitava dokumendi avaldanud äh, poliitilise lobitöö kohta ja seal öeldakse, et poliitiline töö, lobitöö äh, peab äh, ka riskide hindamisse sekkuma. see on väga huvitav ettepanek, ma tahaksin teada, kuidas sellistele ettepanekutele reageerida. ja kui lubate, siis esitaksin siiski veel ka neljanda küsimuse. ma arvan, et me peaksime veel kord vaatama, kuidas üleilmselt äh, lõimitud äh, finantsturgudel äh, kohelda finantsinstitutsioone ja kuidas rohkem arvestada selle riigi vajadusi, kus kõne all olev finantsturg asub, sellepärast et ma ei usu, et Äh, meil on võimalik tagada likviidsus nende ettevõtete puhul, mis on võib-olla kuskil teisel turul. suur tänu. Uh, Theodor Storajan. suur tänu proua esinaine. minu küsimus on suunatud härra Draagile, see on veel lühike ka muidugi finantssüsteem äh, on nüüd stabiliseerunud tänu suurele avaliku sektori sekkumisele rahaliste vahendite näol ja nüüd me näeme, et terve rida tehinguid, äh, mis äh, olid mädad, nendega jätkatakse. näiteks investorid, kellel ei olnud mitte mingisuguseid seoseid selliste riikide nagu seda on Kreeka, tunnevad põletavat vajadust kaitsta end selle eest, et see riik eh, nendele tagasimakseid ei tee. kogu selle süsteemi arhitektuur eh, tuleb minu meelest eh, reformida, see võtab kaua aega, kuid kas ei peaks olema mingisuguseid vahepealseid meetmeid? härra Strauss-Kahn, nagu ma aru saan, teie toetate reservfondi loomist äh, selleks, et äh, rahandussüsteem oleks äh, tugevam tulevikus. ja tehingumaks oleks üks võimalik selle reservi allikaid ja veel viimane märkus inflatsiooni kohta. mina olen elanud üle selle perioodi, kus Libor tõusis seitsekümmend protsenti seitsmekümnendate aastate naftakriisi ajal. kas oleks võimalik saada väga selge sõnum nendele riikidele välja, kes väga lühikese aja jooksul väga suured võlad endale tekitasid? suur tänu. härra Skinnari Soomest härra, proua esinaine, Soomes, äh, Soomet tabas üheksakümnendatel aastatel väga raske panganduskriis äh, ja sellest äh, omad vitsad saanuna küsiksin, mi-, kui optimistlikud te olete selles suhtes, et me oleme üle elanud suhteliselt hästi selle kriisi, millele see optimism ikkagi nagu baseerub? sest et kui me vaatame olukorda Euroopas ja Euroopa liikmesriikides, siis olukord on seal täna äh, euroaegade kõige halvem. samas Hiinas ja Indias on äh, tulnud äh, maapiirkondadest linna sa-, sadu miljoneid inimesi, kellel on ka vaja töökohti ja praegu nad siis teevadki neid töid, mida omal ajal tehti veel Euroopas ja Ühendriikides. eksport on kokku varisenud paljudes Euroopa riikides, massiline tööpuudus, nii et äh, kuidas siis ikkagi tegelikult äh, selle asjaga on? ja järelevalvesüsteem, millele te viitasite, mõelgem kas või Washingtonile, kus on äh, IMF-i peakontor, te kutsute seal äh, iga päev tähtsaid äh, inimesi juba aastaid. aga kuidas on ikkagi selle moraaliga? kas ei lõpeks ometigi see rahvusriikide lollitamine ja kas selline moraalne poliitika võiks levida üle terve maailma? ja veel jah, äh, te ütlete, et varad on suurenenud, mis te siis arvate, et äh, kus see raha on, äh, kuhu, kes seda varjab ja kus ja ootab intresside määrade tõusmist, need kindlasti ei ole riigid. ja veel kui abi antakse mõnele euroriigile, siis kuidas see mõjutab äh, euro vahetuskurssi? Sivi Kula, suur tänu, äh, esinaine. mul on konkreetne küsimus mõlemale ja suur tänu, et mõlemad siia jäite hommikusele istungile. kõneleja ütleb, et ta läheb üle prantsuse keelele. mina olen Euroopa Parlamendi süsteemse riski raporti raportöör ja mul on väga lihtne küsimus järelevalvepaketi äh, raportööridel oli raske vastata sellele, mida te teie täna siin äh, rõhutasite. nimelt Euroopale tuleb anda võimalus tegutseda Euroopa tasandil mina teeksin kolm ettepanekut komisjoni ettepanekusse, kõigepealt EKP eh, e president peaks olema see, kes eh, eh, selle asja, seda juhib ja teiseks akadeemilise ringkonna kaasatus ja kolmandaks Frankfurti koondada kogu Euroopa järelevalvetegevus mikro-makrotasandi oma selleks, et suurendada eh, siis ühistegevust, et sellist eh, kobardumist piderdada, pidurdada. kas te olete nõus sellega ja mis te kavatsete või kuidas te kommenteeritakse seda Peruans Peres, palun? suur tänu, proua esinaine, suur tänu meie kahele külalisele, kolm küsimust. esimene kui me vaatame seda tohutut reformimaastikku finantssektoris, siis eh, kriisi puhul, kus siis eh, pöörduti eh, maksumaksjate poole, päästmaks välja panga pangandussektor, meil on siin suured küsimused, kõigepealt järelevalve küsimuse ja ma olen täiesti nõus äh, härra Marju Draghi sõnadega, on täiesti risk, et igaüks tuleb välja oma uute mõtetega ja tulemuseks on täielik Napoleoni kook nii-öelda, kus igalühel on oma tasand ja meil ei ole mitte mingisugust äh, võimalust kõike ära teha. üks ettepanek, mis aitab ühelt poolt äh, siis väga selgelt koondada meie manner, mis aitab määratleda kodanike jaoks, et meil on teatavad riskid Äh, ja et me peame toetuma solidaarsusele selleks, et teatud projekte äh, rahastada ja selleks on see Tobini maks. meil ei ole konsensust selle osas, kus see raha peaks, milleks seda raha kasutatakse, kas pankade päästmiseks või pikaajalisteks reservideks või kasutatakse selleks, et aidata arenguriike, no vahet pole üks element avalikkuse ees on täiesti selge, mille osas me peame rõhutama selles osas on IMF saanud ka G kahekümne mandaadi ja ma tõesti loodan, et arutelud äh, minis-, rahandusministrite seas ka ei äh, eemaldu nendest olulistest ettepanekutest, mis võiksid välja tulla selles osas. minu meelest kodanike ees on meil teatav vastutus, demokraatlik arutelu on äh, see liin, millest me hoiame kinni, ilma arvestamata siis sellega, mis sellest paketist nagu saab nüüd äh, krediidiriskide vahetustehingud, ma kuulasin ära, mida te ütlesite, härra Draghi, ma ei saa olla teiega nõus, ma ei saa olla nõus sellega mõttega, et kõik CDS-id tuleb äh, koondada Ameerikasse, selline suure äh, investeerimispanga mõte, me näeme, oleme näinud ju, mis Kreekaga juhtus. me peame nõudma läbipaistvust nii et mulle tundub, et asjad on natukene keerulisemad ikkagi see, sellest läbipaistvuse nõudest ei saa nõuda ja, ja tekib äh, taolise kompensatsioonifondiga ikkagi palju küsimusi. ja viimane küsimus, ma tuleksin tagasi demokraatliku debati küsimuse juurde, mind äh, väga üllatab, et avalikkuse ees äh, asju ei selgitata ja kõik on mõistnud, et seda määrust kasutasid ära need inimesed, kellel oli selge huvide konflikt. ma näen siin teatavat riski finantsmääruse osas, pangandusmääruste osas. kus on demokraatlik arutelu, kus on meil võimalus esitada elemente, kuidas reorganis- re,, re, kuidas ümber suunata, milline on meie võimalus ümber suunata Finst turgusid? meie pikaajalised investeeringute vajadus on tohutu ja kuidas on kaasatud selleks, sellesse kodanikud, kuidas me seda debatti organiseerima? see ei ole muidugi ainult küsimus teile, vaid ka meile, aga kui võtta meid, kui te meid valgustaksite, siis see oleks väga kena, siis oma seisukohtade osas. suur tänu ja Ann Kalmari, Anne Kalmari Soomest. suur tänu, ma sain äh, vastused kõikidele küsimustele, mida ma tahtsin esitada ja seega ma julgustaksin teid äh, looma mingisugust rahvusvahelist tehingute maksu või turgude maksu, mis iganes selle nimiga siis oleks, selleks et leevendada riske ei saa lasta tekkida olukorral uuesti, et keegi saab ülemaailmsest kaubandusest muudkui tulu ja kodanikud ja riigid kannavad siis äh, riskide koormat ja viimane kõneleja äh,, härra Presedo. <clears throat> Eh, suur tänu, kaks küsimust härra Draghile kui meil on finantsriskid erinevatel tasanditel, siis võivad need finantsriskid ette tulla ka üleilmsel tasandil. ja väga tähtis on, et me need riskid määraksime ära juba multilateraalsetel tasanditel. siis järgmine küsimus. reitinguagentuuridel on turumajanduslikud huvid, sest äh, turgudel toimuv äh, mõjutab ka nende tööd aga äkki me peaksime mõtlema selle peale, et äh, nende tegevus tegelikult avalike institutsioonide tööga kooskõlas ei ole. ja nüüd härra Strauss-Kahnile. multilateraalne raamistik valuuta valdkonnas. kuidas teie sellesse suhtute? valuuta valdkonnas siin räägiti tasakaalustamisest ja sellest, et eelarve puudujäägiga riigid peaksid midagi ette võtma, aga äkki me peaksime mõtlema ka nende riikide peale, kus on ülejäägid? suur tänu, see oli nüüd viimane küsimuste voor. ja mulle tundub, et eelmisest äh, voorust jäi ähm, vastamata märkus äh, pankade suur, pankade ja riikide suuruse suhetest. härra Strauss-Kahn, äkki seekord vastate teie esimesena? suur tänu. mul on nüüd paar küsimust äh, vastata äh, veel äh, krediidiriskide vahetustehingutest. Maarja ilmselt räägib täpsemalt sellest kõigest. nüüd see poliitiline lobitegevus on täiesti selge, et alati on valitsenud ju konflikt selle vahel, kuidas erinevad parlamendid ja erinevad riigid defineerivad seda, mida on vaja teha ja siis erahuvide vahel. ega selles midagi ju nagu otseselt viltu ei ole, on täiesti normaalne, et äh, parlamendi teavitatakse ja kõige parem, kvaliteetsem informatsioon tuleb ikkagi nendelt inimestelt, kes äh, tegelevad äh, selle asjaga. muidugi see info on tihti vasturääkivusi tekitav. probleem on aga selles, et juhtub äh, selliseid asju, et see, mida tahetakse ette võtta poliitilisel tasandil, on täiesti võimatu elus rakendada, sest et erahuvid on liiga suured ja see küsimus läheb palju kaugemale mingi finantssektori korraldami-, korraldamise osas. see, siin neid faktoreid on väga palju. probleem see on ja kuivõrd me praegu räägime kõik süsteemsetest riskidest, siis äh, väga huvitav oleks vaadata ka, millised on äh, lisaks tavapärastele süsteemsetele riskidele ka teistsugused süsteemsed riskid, näiteks pangandussektori riskid äh, muidugi IMF on väga mures, sellepärast et tegemist on piiriülese kriisiga. kriisiülene mm, puudutab äh, seda, et äh, probleemi aluseks on piiriülene realiseerimine. probleemid kodus, koduriigis ähm, levivad niimoodi üle piiri ja lõpuks tekib küsimus, et kes siis seda kogu asja peaks reguleerima ja ettevõtte koduriigi järelevalve lahendus ei too lahendust teistes riikides, nii et me oleme suhteliselt äh, vastu sellise süsteemi kaalumisele. teisalt äh, muidugi mul on lihtne öelda, et leidke mõni muu lahendus, aga ega seda lahendust leida ei ole kerge. üks näide, selle kriisi ajal Ehm, võeti üks äh, oluline algatus, mis sai nimeks Viini algatus ja mille eesotsas on komisjon ise. ja ettevõte äh, oli koondada erapangad, keskpangad ja IMF äh, finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu ja öelda, et kui te keskpangad kõik oma raha tagasi nüüd võtaksite, siis äh, kukuvad osad riigid lihtsalt kokku pangad muidugi, võivad öelda, see ei ole meie probleem, aga Kesk-Euroopas tekiks selline tohutu kaos, mis äh, äh, puudutab ka teid, ehk teisisõnu ütlesime, et saate oksa, millel istute ja see ka toimis väga hästi, pangandussektor sai aru, et nemad lõppkokkuvõttes on need, kes peavad äh, rahavood äh, jätku, rahakranid lahti hoidma Kesk-Euroopa suunas, sellepärast et see oli osa suuremast probleemist, mis oleks võinud levida ülejäänud Euroopasse. nii et see tähendab seda, et küsimus ei ole selles, kes järelevalvet omab, vaid äh, et kas meil on institutsioon, mis suudaks arvestada piiriüleste riskidega ja suudaks kuidagi ennetada probleemide ülevalgumist, sellega me tegeleme, lahendatud seda, aga me ei ole veel lahendatud, me pole seda suutnud. nüüd äh, mitmete küsimused äh, finantstehingute maksu kohta mina olen äh, selle, mina olin selle maksu suur fänn seitsmekümnendatel aastatel äh, aga viimase kolmekümne aasta jooksul palju asju on muutunud. ja eriti on muutunud see, millest me siin juba mitu tundi täna hommikul oleme rääkinud, nimelt finantstööstus on väga tehniline. ja sellega me juba ka tegeleme vastavalt mandaandile, mille me saame G kahekümnelt, nagu proua Peres ka ütles. me tegeleme sellega mingisugune finantsteenuste maks ei kaalume erinevaid variante. üks on täiesti selge, seda vastust ma praegu teile anda ei saa, see on pooleteist kuu pärast tulemas, aga on täiesti selge järjest lihtsam on äh, koondada oma vara derivaatidesse, selleks et äh, vältida tehingumaksu kuid poliitiliselt on see siiski väga atraktiivne, sellepärast et tähendab, poliitiliselt muidugi on kõige peamine eesmärk luua süsteem, mille, mida keegi ei suudaks vältida, kõige, kõige sel-, kõige parem on kõige lihtsam süsteem, robustne süsteem, selge, selgepiiriline süsteem, seda on raskem rakendada, väga äh, peenesüsteemi puhul muidugi on ka võimalike aukude arv suur. Mm, ei ole sugugi selge, et tehingumaks on see lahendus. ja võib-olla oleks lihtsam muidugi teatavate puudujääkidega jällegi, kui me võtaks eesmärgiks finantssektori riskialti käitumise kärpimise selleks, et äh, see süsteem oleks eetilisem, et oleks rohkem ressursse, mida siis ka saaks kasutada milleks iganes te neid ka vajalikuks peate. ei ole selge sugugi see, et kõige lihtsam lahendus, ma olen oma sõnades väga ettevõtlik, te mõistate, et parem lahendus oleks äh, keerulise asja loomine, mida on kerge vältida nii et otsad on lahti selles küsimuses ja tulemus on aprillis meie aruanne selle kohta, kuid kindlasti mingisugused vastused tulevad selles suunas, et meil on, on praegu jah, põhjust kaaluda mingisugust maksu finantssektorile. aga siis äh, ja võib-olla Maarja on minuga selles kohas vähemalt nõus, äh, regulatsiooni ja maksu maksustustaseme vaheline tasakaal, mõned on äh, ja väga paljud keskpangad on öelnud ja ma mõistan, miks, et äh, nii palju on juba reguleeritud, et maksu polegi enam vaja. see on argument, millega tuleb arvestada. ja, ja, ja tõesti tuleb saada paika õige tasakaal selles osas, et mis peaks olema ära tehtud seadusandluse poolt ja, ja, ja mida peaks siis võimaldama maksusüsteem mis on äh, piiratum süsteem, ka see tasakaal tuleb äh, arutelu alla võtta. ja siis esitati küsimus, et, et kas Euroopas on vaja tõhusat finantsturgu tulevikus aga Euroopas äh, on tõesti loomulikult sellist asja vaja, tohutud investeeringu, tohutu investeeringu potentsiaal, Lissaboni lepingu osas vaatame. tahate prantsuse keeles ja no hea küll. härra Strauss-Kahn ütleb, et ma lähen üle prantsuse keelele. aga võib-olla saavad teisedki minu prantsuse keelest paremini aru kui minu inglise keelest on täiesti selge, et Euroopal on vaja tõhusamat finantsturgu ja meie ees on tulemas kolossaalsed investeeringud kahes suunas, millele Pervanš Perš ka viitas. Need kiired investeeringud innovatsiooni ja konkurentsivõime, kuid samas investeeringud siis, mis on seotud äh, elanikkonna vananemisega. kuid probleem on selles, et äh, me ei saa kogu aeg niimoodi vastandada oma eesmärke ei saa öelda, et äh, tõhusad, äh, et me tahame tõhusaid finantsturge ja samas öelda, et need on jumala käsilased, need äh, turud. meil on vaja selliseid turge, mis on reguleeritud, selliseid turge, mis, kus ei ole võimalik reeglitest mööda ähm, hiilida ja mis ei tooks tulemusi, mis oleksid negatiivsed ja meil on vaja selliseid turge, mis võimaldavad ka investeeringuid ma teen väga lühidalt, sellepärast et proua esinaine juba vaatab kurjalt siia minu poole. ma olen äh, peaaegu veendunud, et äh, Euroopa säästude suunamine investeeringuteks on suhteliselt tõhusalt toimumas, meil on väga selge vaja Euroopas sellist finan-, finantssüsteemi, mis oleks tänasest tõhusam. ja alati on muidugi vasturääkivusi tuleb seda, see ette võtta siis ja samas seda finantsturgu paremini hallata. aga see on üks ettevõtmine, mis on keeruline ja ei tohiks äh, ja keegi ei taha ju loobuda selles mõttes täna, et turgusid tuleb paremini reguleerida, kuid mitte keegi ei saa endale lubada ka selliseid mõtteid, et äh, et me jätame rahaturud sinnapaika, ilma selleta see ei ole võimalik, see mõte ilmselt on areenilt kadunud, nii et me peame leidma kahe vahel tasakaalu. vaatamata sellele, mida ma täna kõike siin olen rääkinud, see tasakaal eh, ei ole igal pool üle, üle maailma sama mehhanismi all eh, kindlasti rakendatav. tuleb arvestada turgude toimimisega, turud ei ole samasugused Euroopas, Ameerikas, Jaapanis või Hiinas. ja eh, parlamendi roll ja rahvusparlamentide roll tulebki siin mängu, sest need asjad äh, on minu meelest äh, regionaalsel tasandil paremini reguleeritud kui äh, maailma tasandil ja viimane märkus inflatsiooni kohta ja Kreeka kohta. ja äärmusraskan läheb üle inglise keelele alati tekib kiusatus riikidel oma võlad, äh, avaliku sektori võlad, võlaprobleeme lahendada ära inflatsiooniga. aga kõrge inflatsiooni puudujäägid on, äh, ei kaalu üles selle eeliseid seega enamus Euroopa riikide tohutu riigivõlg täna, ärge lahendage seda küll läbi inflatsiooni tõstmise. minu väike märkus. üsna pea jõuab teieni üks väga huvitav dokument, mis ütleb, et ähm, küpsemates majandustes on SKT ja võla suhe suure, lõhe suurenenud ja aastaks kaks tuhat kolmteist on see keskmiselt kak-, sada kümme protsenti, mis on kolmkümmend viis protsenti rohkem kui enne kriisi. kolmkümmend viis protsenti on juba päris paras tükk aga stiimulpakett võtab sellest ainult kümme protsenti ja ülejäänud on sõltub otseselt kriisi tulemustest. miks ma sellest räägin? sellepärast, et ma juba näen igasuguseid märkuseid äh, silmapiiril, et äh, see, et võlg on praegu nii suur, on otseselt seotud nende stiimulpakettidega, ei ole nii äh, vastupidi, ilma selliste majandust hoogustavate programmidega oleks majanduskriis olnud veelgi sügavam ja äh, rämpslaenud, äh, võlad oleks, nende osakaal oleks veelgi suurem. see ei ole küll aruteluks järgnevatele kuudele, kuid aga ikkagi huvitav äh, punkt, mille ma tahtsin välja tuua, ülejäänud asjadele vastab Mario. Mario ütleb, et tema võib koju minna ja äh, ja proua Pauls ütleb jaa, siis võite minna jah. paljud küsimused puudutasid CDS-i. ja kui ma need küsimused kõik kokku võtaksin, siis saaksime vastata, et tuleb meeles pidada kolme tähtsat sõna. esimene neist on teadmised. tuleb teada, milline on CDS-i turg ja sellepärast on meil vaja teie toetust, et äh, seista vastu nendele väga jõulistele huvigruppidele, kes on vastu äh, CDS-iga kauplemise tsentraliseerimisele. ei ole vaja minust valesti aru saada. tsentraliseerimine ei ole nagunii lihtne sest ta nõuab igal juhul selgust, paremat äh, nähtavust ja ka läbipaistvust ning äh, paljud kauplejad ja paljud pangad kaotavad sellega raha. sellepärast me vajamegi teie toetust, Euroopa Parlamendi toetust ja ähm, seadusandja toetust. teine sõna on otsustama kui me oleme otsustanud, millised lepingud on vastuvõetavad ja millised mitte, siis saame me liikuda edasi. kuid väga keeruline on keelustada midagi, mida te piisavalt ei tunne. nii et me peame otsustama mitte ainult seda, millised lepingud on vastuvõetavad, vaid ka seda, milliseid kapitalitasusid me tahame iga äh, Äh, iga deriva-, äh, derivaadi pealt äh, nõuda, kui see on tsentraliseeritud, ei saa öelda lihtsalt, et kehtestatakse kapitalitasu, sest teatud derivaadid on läbipaistvamad ja seetõttu tuleks neid ka soodsamalt kohelda ja nii edasi. kolmandaks on vaja jõuda otsusele, millised on vastu võetavad osapooled, kes saab süsteemis osaleda, milliseid standardeid peab ta suutma täita. ja äh, kolmas sõna on konkurents. kui me leiame, et äh, on, et kui me leiame, et Euroopal on vaja keskset kliiringusüsteemi, siis tuleb see luua. ma oleksin väga üllatunud, kui sellist Euroopa koda, eurokoda üldse ei loodaks see tuleks luua, seda saaks luua. riskifondide kohta. tuleb laiendada parameetreid Euroopas ja ka USA-s on juba olemas vajalikud määrused, neid äh, tuleb, nende kohaldamisala tuleb lihtsalt laiendada ka riskifondidele. ja selles valdkonnas ühtlustatakse õigusloomet. viimase aasta jooksul on tehtud tõelisi jõupingutusi selleks. ja ma olen seetõttu äärmiselt optimistlik. Euroopa Komisjoni kohalolu FSB-s on aidanud kaasa ka sellele, et tehakse paremat koostööd USA ja Jaapaniga ja peetakse läbirääkimisi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete mm, kohta, kas Basel kolm, mis puudutab krediidiprotsesse, diskrimineerib neid? vastus on ei, sest Basel kolm keskendub suurtele pankadele ja öö, kauplejatele. ja nii see peakski olema. sest lõppude lõpuks oleme me kõik veendunud et äh, kriis ei saanud algust äh, äh, traditsioonilisest ettevõtlusest. ennekõike oli kriisis süüdi spekulatiivne tegevus eluasemeturul ning Basel kolm arvestab neid probleeme ja seetõttu ma arvan, et väikestele ja keskmise suurustega ettevõtetele and-, antav krediit ei satu kuidagi ohtu. ja lisaks Äh, muudab äh, Basel kolm äh, pangad ka kriisidele vastupidavamaks. me ei tea ju, millal või kus toimub järgmine kriis ja kust see alguse saab ning seetõttu tuleb meil juba praegu panustada energiat sellesse, et pangandussüsteem üldiselt oleks vastupidavam ning ma jõuan seetõttu jälle tagasi tsentraliseerimiseni, sest tsentraliseerimine muudab süsteemi tugevamaks kapitalinõuete kohta üleminekuperioodil. seda protsessi võib tõesti vaadata ka Basel kolme läbi. Basel kolm muide on protsess, mis liigub vastavalt eh, esialgsele ajakavale. me oleme jõudmas eh, etappi, kus liikmesriigid eh, asuvad määrust jõustama ja rakendama. muidugi võiks seda protsessi vaadata ka kahe põhilise tunnusjoone läbi. esimene näeb ette teatud parameetrite loomist, eh, kapita-, kapitali suhtarv, eh, likviidsuse näitaja ja teised parameetrid. Eh, tegemist ei ole iseenesest keerulise definitsiooniga, kuid parameetreid luua on keeruline. ja teine tähtis tunnusjoon on kapitali kvaliteet. millised komponendid kokku moodustavad kapitali definitsiooni, sellise definitsiooni, mis on globaalselt aktsepteeritav. üks definitsioon, mida peab tunnustama kogu maailm. muidugi on meil kõigil erinev ajalooline taust. riigid on kapitalina defineerinud erinevaid asju meie oleme omavahel kokku leppinud, kuid eh, kas me siis nüüd eh, muudame üleöö kapitali definitsiooni? see oleks kahtlemata rumalus, seda nõuda on rumalus. me peame pankadele ja jurisdiktsioonidele andma aega uue definitsiooniga kohanemiseks ning seetõttu on vaja üleminekuperioodi. see peab olema piisavalt pikk, et turud ei äh, saaks juba praegu hakata äh, arvestama seda, mis vastu võetakse või hakkab kehtima alles tulevikus mulle tundub, et mina, kuid siiski ei. vastuvõtva riigi järelevalvemeetmed. viimase pooleteist aasta jooksul on kokku lepitud erinevates piiriülestes meetmetes ning ka sõltumatutes kolledžites, mis tegelevad järelevalvega ning nemad on on seda vastuvõtva riigi küsimust oluliselt pehmendanud, kuigi probleem ei ole veel lahendat-, lahendatud, kuid see on oluliselt äh, väiksem kui enne. MOU-de praegune äh, süsteem äh, töötab päris, päris, päris hästi ja keskpangad, keskpankadele meeldib Euroopa pangandussüsteem, meeldib ka FPS ja kui me vaatame, kui me vaatame praegust kriisi, eh, siis FPS tegelikult on kogunud palju eh, erinevaid eh, väljavõtteid juba aastatest kaks tuhat neli ja kaks tuhat viis, mil erinevad eksperdid tegelikult hoiatasid kriisi eest. see tähendab seda, et turu järelevalve öö, ähm, ei olnudki nii halb kui arvatud ning, ning FPS tegeleb selle küsimusega ka edaspidi. kui ma nüüd ei eksi, kui ma ei eksi, siis võib-olla tõesti on need kõik. no väga hea, suur tänu suur tänu meie tänastele külalistele, et te vastasite nii paljudele küsimustele, suur sa-, tänu ka eh, kannatlikkuse eest meie kuulajaskonnale, ma siin mingisugust eh, lõppsõnavõttu ei hakkagi tegema, ajad on huvitavad, aga kahtlemata eh, ellu rakendada on palju ja õppida ja üle vaadata ka palju suur tänu ja kohtume juba järgmisel aastal, suur tänu! Yeah, I'm sorry, but <laughs> it's a, a scramble.